Right. Everybody, if we could take... kui kõik oleksid nii kenad, istuksid oma kohtadele, pistaksid oma hääletuskaardid masinasse. kui te nüüd oleksite nii kenad ja paneksite oma kaardid masinasse, nii et me saaksime teha ära proovihääletuse. kas kõikidel on kaardid? näen, et mõned inimesed äh, hoiavad kaarte käes ja lehvitavad nendega, pange nad rahulikult masinasse. hääletamine on avatud, nii et palun, kellel on kaardid masinas, hääletage palun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 kui te tõesti soovite, et me hakkaksime hääletamisega peale, siis pistke oma hääletuskaardid masinasse ja vajutage nuppu, sest muidu me ei saa seda katset teha ja kära on ka liiga palju. hästi teh-, teenikud, lülitage siin mu mikrofon välja. nüüd on nelikümmend kaarti aparaatides ja kolmkümmend kaks inimest on testinud, kas need, kes on oma kaardi pannud aparaati, võiksid nüüd katsetada Need, kellel on võib-olla veel segadus, ma ikka loodan, et te pistsite oma ka hääletuskaardi masinasse ja vajutasin nupule, et teha kindlaks, et hääletusmasin töötab. praegusel hetkel on masinates nelikümmend üks kaarti ja kolmkümmend neli on proovinud. kas see mikrofon on parem, küsib proua esinaine kas te nüüd mind kuulete, suurepärane? niisiis, nüüd on nelikümmend neli kaarti masinas, aga kolmkümmend neli on nuppu vajutanud. kas need kümme tükki, kelle kaardid on masinas, võiksid nüüd ka selle katsehääletuse läbi teha? nüüd on nelikümmend viis kaarti juba masinas, nelikümmend kahe, kaks, nelikümmend kolm hääletust on katsetatud nelikümmend neli. keegi ei ole veel vajutanud oma hääletamise nupule. hästi, mulle tundub, et ta, nüüd on küllalt hea, ei tea, kes on jätnud proovimata, igatahes me võime nüüd hääletusega peale hakata. meie hääletame kõigepealt äh, Swinburne'i raportit anonüümsete kauplemisplatvormide kohta kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss J tuhat poolt vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud. nüüd on muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud kaheksakümmend langeb ära ja jõuame kompromissini num-, number täht K, see on vastu võetud, nüüd kompromiss L poolt, kompromiss L poolt, vastu, erapooletuid. see on vastu võetud ja nüüd me läheme kompromiss M-i juurde, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja edasi kompromiss Z poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss O poolt. vabandust, siin on tegu osade kaupa hääletamisega, niisiis esimene osa ma ei tea täpselt, mille osas me hääletame, ütleb proua esinaine. aga see on siin osadeks jagatud, niisiis esimene osa kompromissis, kompromissis too poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd teine osa kompromissis too poolt vastu erapooletuid. tundub, et see sai ka vastu võetud. ja niisugusel juhul läheme me kohe muudatusettepaneku sada kakskümmend kolm juurde muudatusettepanek sada kakskümmend kolm. Kanfani äh, muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss P poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid. tundub, et muudatusettepanekut sada nelikümmend tuleb kontrollida elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? niisiis, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend on tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt ja kakskümmend neli vastu muudatusettepanek sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tundub, et see on vastu võetud, aga võime seda ka kontrollida, sada nelikümmend üks kontrollime. tundub, et see kontroll ei tulnud nüüd hästi välja, teeme veel üks kord, meie kontrollime praegu muudatusettepanekut sada nelikümmend üks. nüüd tundub jällegi, et Rahvaparteis on liiga palju hääletanuid. ma just jõudsin kohale. üks inimene on Rahvaparteis ikka liiga palju. nii, nüüd on kõik korras, kõik on hääletanud ja see on vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend üks ühe häälega. nüüd sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kontrollime, kui te soovite, sada viiskümmend üks, elektrooniline kontroll, hääletus on avatud kõik on hääletanud ja see on tagasi lükatud kuusteist poolt ja kakskümmend üheksa vastu. muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, ma kontrollime sada kuutekümmet kuute ka. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud sada viiskümmend kaks muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromiss U. vabandust jah, teil on õigus, lõige üheksateist originaaltekst poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd kompromiss U, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja jõuame muudatusettepanekuni sada kuuskümmend neli. kompromiss U võeti vastu, jah, kompromiss U võeti vastu kompromiss U on vastu võetud ja nüüd me jõuame muudatusettepanekuni sada kuuskümmend neli poolt vastu erapooletuid vastu võetud. sada kuuskümmend. mis probleem oli saja kuuekümne neljaga? see sai vastu võetud. ma ju ütlesin, et on vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend viis poolt vastu erapooletuid tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime sada kuutekümmet. niisiis, see on tagasi lükatud sada kuuskümmend viis. originaaltekst, lõige kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. originaaltekst, lõige kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, hästi kontrollime, originaaltekst lõige kakskümmend kaks. natukene halvasti oli käsi näha. kontrollime siis, hääletus on avatud. ja tõsi, see on vastu võetud, see oli paragrahv kakskümmend kaks originaaltekst, kompromiss V kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ning teine osa poolt vastu, erapooletuid, ma arvan, et see on vastu võetud, aga ma kontrollin. teine osa. kas kõik on hääletanud? hüva. see on vastu võetud. nüüd jõuame kompromiss kaks siis vee juurde kompromiss kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend kuus langeb ära, sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. originaal tekst lõikes kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss X poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, ma kontrollin seda ja see on vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend, see on suuline muudatusettepanek, kus lisatakse sõnad where appropriate. see on, peab siis hõlmama öö, äh, ettevõtete olukorda poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. me võime sada üheksakümmend kahte kontrollida, ma olen alati nõus kontrollima. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks poolt vastu erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, neli, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud muudatusettepanek kolmteist poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. neliteist poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss B poolt vastu erapooletuid see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist. muudatusettepanek üheksateist, mille esimese osa võib lisada kompromiss B-le. kes on selle poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud muudatusettepanek number kolmkümmend. ma kavatsesin minna muudatusettepaneku kolmkümmend juurde, ütleb äh, proua esinaine. ma ei tea, tea siin täpselt, mida te vaidlustate, aga minu hääletusnimekiri ütleb, et tuleb minna mul nüüd muudatusettepaneku kolmkümmend juurde ja sinna ma ka lähen proua esinaisel on õigus, suurepärane, see meeldib mulle, ütleb proua esinaine ja mitte esimest korda pole seda öeldud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ei, vabandust, muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletuid, see on, see on tagasi lükatud, kompromiss D, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kompromiss E, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud muudatusettepanek number nelikümmend, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ma ei saa aru, miks siin on öeldud, et nelikümmend kaks langeb ära, sest minu nimekirjas seda nii ehk naa ei ole. nüüd kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud vabandust, vabandust, kompromiss F esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. teine osa kompromissist F poolt, vastu, erapooletuid. kas me võiksime teist osa kontrollida kompromissist F? kas kõik on hääletanud? hästi, hääletus on lõppenud niisiis, see on vastu võetud. ja nüüd me jätkame muudatusettepanekuga nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma usun, et see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud kompromiss G poolt vastu erapooletuid, see on samuti vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend neli poolt vastu erapooletuid. see on vastu võetud, okei okay,, kontrollime seda, sest et siin on mingisugune segadus. ei, see on siiski vastu võetud. mingisugune pisut segadust tekitav signaal tuli kuskilt poolt, aga siiski on see vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend kuus poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud ja viiskümmend seitse poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd me hääletame elektrooniliselt kogu muudetud teksti osas, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, nelikümmend kolm on poolt ja kaks erapooletut. palju õnne raportöörile Do I have a voting list? Voilà. Can you clear that? Yeah. Right. Okay, we'll move straight on. We are now on to agenda item 40 nii ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number neliteist muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kaasaraport, jah, see on kaasaraport, kes on poolt? muudatusettepanek kaks, vastu. hästi, kas te olete nüüd aru saanud, mida me hääletame? hääletame kaasaraportit, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ettepanek kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt, siin on suuline muudatusettepanek, muudatusettepanek neljale, selle on teinud rohelised, et asendada äh, maksud äh, tõketega maksusüsteemile, kas olete selle vastu? ei, ehk siis muudatusettepanekut suulist ei tule, nii et muudatusettepanek neli originaalkujul, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. hääletame teksti üle muudetud kujul elektrooniliselt, palun going, keep going, keep going, keep going. Keep, I know you want to press it, but keep going. Right, okay. That is carried for... vastu võetud nelikümmend äh, poolt ja nüüd resolutsiooni ettepanek, äh, elektrooniline hääletus. Not yet. Any more? Okay and that is nii, jällegi nelikümmend poolt, kaks erapooletut. palju õnne härra Kaasale. This is Ketikane now. Yep. Um, I apologize, you have to turn the page okay., unfortunately oh,. Right, okay. Won't happen. Right, we are now moving on to agenda. nii, nüüd päevakorrapunkt number viisteist. hääletus Sirpa Peedikäineni raporti üle. tegemist on arvamusega Mrs Pitikainen, you wish to take the floor? proua Peedikäinen, te soovitate sõna saada. kallid kolleegid, tahtsin lihtsalt teie tähelepanu pöörata muudatusettepanekule number üheksa. see on suuline muudatusettepanek, mille on teinud Rahvapartei fraktsioon. teine osa sellest muudatusettepanekust, osade kaupa hääletusega on siis tegemist, kus on kirjas, eh, kuhu lisatakse sõnad if appropriate ehk kui sobilik, kui tullakse välja nende ettepanekutega, nii et tahtsin lihtsalt pöörata teie tähelepanu sellele muudatusettepanekule, mille on teinud Rahvapartei fraktsioon we'll. tegeleme sellega siis, kui jõuame selle muudatusettepanekuni, ütleb proua Pauls. olete valmis, ettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolm poolt. ah, peame hääldama ka originaalkuju üle. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. jah, kontrollime, kui soovite ja kui soovid, astmed kontrollime kuigi tulemus tundus selge olevat. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd läheme esialgse teksti lõike üks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. jällegi originaaltekst poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek üheksa kõigepealt esi- äh,, tegeleme kolmanda osaga siis, kui siin on esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd kolmas osa, kus on meil suuline muudatusettepanek Rahvapartei fraktsiooni poolt lisada sõnad if appropriate eh, kui sobilik, kas olete nõus selle suulise muudatusettepanekuga? tundub, et jah, siis hääletame kolmanda osa üle koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. Has everybody voted? Right. kas kõik on hääletanud? jah, vastu võetud. ettepanek kümme poolt siin on halvasti näitajate kätega poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. originaaltekst, lõige üks punkt neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd punkt viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üks punkt kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üks punkt seitse, kompromiss A, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja kuusteist on kaetud kompromissiga, seega elektrooniline hääletus teksti üle muudetud kujul. kas kõik on hääletanud, kolmkümmend viis poolt, viis vastu, viis erapooletut? palju õnne proua Peedikäinenile okay, colleagues, we've got a... kallid kolleegid, meil tuleb nüüd mõned otsused vastu võtta, enne kui hakkame hääletama edasi. tööhõive. Okay, so... ei, siiski. nagu te võib-olla olete juba kuulnud, olete saanud e-kirja, kus tööhõivekomisjoni esimees on esitanud taotluse, et Äh, esitataks veel arvamuse ettepanek, aga neil ei ole olnud võimalust tööhõivekomisjonis selle arvamuse üle hääletada ja seepärast küsiti minult, kas me äkki äh, hääletame või siiski ei hääleta, nii et mul on vaja teie äh, luba hääletada selle üle, kuigi tööhõivekomisjon veel oma arvamuse üle pole hääletanud, nii et nüüd menetluse korras küsin teie käest, kas te soovite hääletada küsimuste üle, mida arutab tööhõivekomisjon ja mis on tööhõivekomisjoni arvamused sees. see puudutab siis kõiki neid muudatusettepanekuid. ja meie EKONi muudatusettepanekud jäävad siiski sisse, kui te olete selle vastu, siis me ei hääleta, aga ma siis teataksin tööhõivekomisjoni esimehele, et komisjon otsustas nii, nii et me ei tohiks hääletada enne, kui tööhõivekomisjonis on hääletatud juba. härra Rapkai, kus te olete? ma kuulaksin ära raportööri arvamuse, et mis me siis teeme või teeme siis suulisi muudatusettepanekuid, nii et meil on tegelikult võimalus mõjutada jah, proua esinaine, lubage mul ka sinna juurde öelda kolm lühikest märkust, kuigi ma tean, et äh, pole ebatavaline see, et enne hääletust midagi sellist tehakse. ja ma ei hakka ka sisu juurde tagasi tulema. tahaksin lihtsalt lühidalt põhjendada, kuidas ma tegin soovitused hääletusnimekirja kohta sest ma usun, et mõne kolleegi puhul, mitte küll siin komisjonis, aga äh, ITRE ja Regionaalarengu komisjonis mõndadel kolleegidel on eelarvamusi nimelt tööstuskomisjon hääletas alles täna hommikul, terve rida muudatusettepanekuid oli seal, mille puhul ma ütlen teile, et juba põhimõtteliselt ütlen mina ei, sellepärast et see kõik toimus liiga lühikese aja jooksul. mul ei olnud võimalus nende küsimustega tõsiselt tegeleda, sest ma tahan, et lõppude lõpuks oleks meil siiski korralik äh, järjekindel parlamendi arvamus nüüd äh, mõned tööstuskomisjoni liikmed pöördusid täna hommikul minu poole, ütlesid, et tee siiski ettepanek, äh, mis on tugevam, siis on meil ka parem läbirääkimispositsioon. kolleegid, meil ei ole halba läbirääkimispositsiooni ega ka head, meil pole tegelikult mitte mingit positsiooni. ja selles osas tuleb meil endal see asi selgeks teha, me ei pea läbirääkimisi. mis meil on võimalik teha, on anda kas vähem või rohkem poliitiline signaal. ja tegemist on tegelikult ainult nõupidamisega või isegi vähemaga kui nõupidamised, sest näiteks välisteenistuse puhul oli meil võimalus menetluse viivitamise kaudu oma seisukohad nõukogus läbi suruda, sest meil oli nõuandev äh, positsioon. aga nüüd on komisjon teinud, vabandust, komisjon teinud meile ettepaneku, mille üle keegi midagi ei küsinud ja nõukogu ütles, et nad soovivad saada parlamendi seisukohta, nii et kohe esimesel hääletusel tuleb meil hääletada selle üle, et me muudame seadusandlikku alust. aga seda ka jällegi on see asi nõukogu kätes, nõukogu võib öelda, et tegemist ei ole mingi siduva arvamusega, nii et kui me soovime midagi muuta, siis tuleb meile anda tugev poliitiline signaal. ja seepärast äh, tahaksin teile öelda, et see, mida olen ette pannud äh, kuupäeva kohta, on juba kompromiss meie hulgas. osad tahavad minna kaugemale ja minule see isegi meeldib, aga võin kolleegidele siin saalis öelda, et jah, siin on inimesi, kes ütlevad, et kaks tuhat kaheksateist on vastuvõetav, kuid kõik, mis läheb kaugemale, sellega nõus ei ole. kuid meil ei ole kasu napist häälte enamustest, sellepärast et komisjon ja nõukogu kuulavad meid ainult siis, kui meil on selge häälte enamus ja seepärast ma leiangi, et minu soovitus kakssada, kaks tuhat kaheksateist on väga hea. jah, võib-olla mul oleks ka mõni teine lahendus rohkem meeldinud. teine märkus. me ei tohiks sellist äh, toetuste määrust vaadata kui jõulupuud, mille all on palju kingitusi ja millel pole tegelikult jõulupuuga mitte mingit ja jõuludega mitte mingit pistmist. me peame siiski selgitama, miks me ütleme ettepanekutele ei näiteks on teatud ettepanekud, mida ma tõesti toetan, nagu see, et, et söeregioone toetatakse pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat, kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, ma olen sellega nõus, kuid sellel ei ole mitte mingit pistmist toetuste riigiabi määrusega. ja kui me soovime siin komisjoni ja nõukoguga kaklema hakata, siis mina olen esimene löömamees. aga meil peab siiski olema võimalus see asi ka siis läbi suruda asi on nimelt selles, et me oleme vastu võtmas arvamust ja nõukogu võib öelda, et see neid ei huvita, ma selgitasin ka miks. nõukogu peab kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse vastu võtma. kui nõukogu seda ka tõesti teeb, siis komisjon peab ikka veel ütlema, et jah, me võtame oma ettepaneku tagasi ja teeme uue ettepaneku. kui komisjon seda ka ei tee, peab nõukogu vastu võtma otsuse ühel häälel. siis ei ole aga võimalik komisjoni ettepanekut muuta, see tuleb ka endale selgeks teha see tähendab, et me peame komisjonile andma ka võimaluse midagi muuta, nii et komisjon siiski ei peaks ähm, äh, oma seisukohtadest taganema. on täiesti selge, et need kolleegid, kes ei soovi midagi muuta, need võivad lihtsalt öelda, et jah, me oleme kahe tuhande neljateistkümnenda aasta poolt ja siis pole mitte midagi muud vaja teha. teised aga peavad mõtlema, kuidas meil on võimalik poliitiliselt tõesti ka midagi ära teha ja seepärast oleks ka minu vihje, et me anname poliitilist signaali. ja siis, nagu öeldud, me ei saa läbi rääkida, sellepärast et meil ei ole mitte mingit läbirääkimispositsiooni. Right, we still haven't solved the problem of what we're doing. meil ei ole ikka veel probleemi lahendatud, mis me siis nüüd teeme, Liin, kas sa oled vastu? mulle tundub, et meie komisjoni aseesimees on vastu kas ma võin lihtsalt öelda, miks, ütleb äh, härra McCarthy, ma arvan, et tegemist on pretsedendiga ja tulevikus hakatakse meile seda ette heitma ja seepärast ma olen vastu sellele, et me looksime siin praegu pretsedendi. jah, saan sellest aru, sest tõesti ainus mehhanism, mida me praegu saaksime kasutada, on see, et me teeme suulisi muudatusettepanekuid, aga me seda ei tee härra Langen, kas teie soovite sõna saada? E jah, ma võtan sõna Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel ja tahaks äh, raportööri, öelda, et raportööril ja aseesinaisel on õigus, et me ei saa hääletada neid äh, ettepanekuid, mida ei, ei ole veel ameti poolt vastu võetud e. EKONi muudatusettepanekutes me oleme nagunii kõiki võimalikke alternatiive käsitlenud ja isegi äh, tänases hääletuses ITRE komisjonis, millel ma osalesin, see toimus nii hilja, et me ei saa seda arvesse võtta ja tegemist ei ole mitte parlamendi kaasotsustamisega, vaid tegemist on arvamusega, mida avaldatakse nõukogu määruse kohta, siis meil on vaja ka äh, aja, tähtaegadest kinni pidada, meil ei ole mõtet seda edasi lükata, siis meil ei ole mingit mõju ja seetõttu ma palun, et meie muudatusettepanekutes, muudatusettepanekutes on ITRE muudatusettepanekud arvesse võetud, aga see, need ei ole täielikult arvesse võetud, sest et täna lõuna ajal ei olnud veel teksti olemas. nii et küsimus on siis selles, et raportöör tegi suulise muudatusettepaneku, mis puudutas aastat kaks tuhat kaheksateist meie tegime muudatusettepaneku aasta kaks tuhat kakskümmend kohta, seda tegid ka teised, päris mitu kolleegi, ja küsimus on, et kas me nüüd lubame seda, et äh, kolleeg Rapkai muudatusettepanek äh, tuhat, aasta kaks tuhat kaheksateist äh, oleks kõige kaugemale minev ja me hääletaks selle poolt, siis meil oleks selge häälte enamus ja mina ütleks, et meie fraktsioon hääletab hääletab äh, aasta kaks tuhat kaheksateist äh, poolt. ma põhjendan seda niimoodi, et härra Almunia pärast intensiivset teaduslikku ja õiguslikku äh, analüüsi tegi ettepaneku aasta kaks tuhat kaheksateist kohta ja sellepärast komisjon äh, aastaga kaks tuhat kaheksateist, aasta kaks tuhat kaheksateist puhul toetab pigem meid, aga kui me võtame mõne teise aastaarvu, siis ta seda ei tee. me võiksime selle kompromissi kirjalikult formuleerida, kui te oleks nõus äh, aastal kaks tuhat kaheksateist, siis mina oleks nõus võtma tagasi need omapoolsed muudatusettepanekud, mis käivad aasta kaks tuhat kakskümmend kohta. Uh, ma näen, et äh, siin on inimesi, kes on rahul sellise ettepanekuga nii et suur tänu, härra Langen. tegeleme siis sellega, kui jõuame sinna. nii et siiski jätkame hääletusega ja esimene muudatusettepanek, mille on teinud raportöör ja see puudutab põhjenduspunkti üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis kuuskümmend seitse ITRE-lt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ITRE kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ITRE kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis viiskümmend seitse, ettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ettepanek viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. mulle tundub vähemalt, kontrollime. elektrooniline hääletus, ka vastuhääli oli palju. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? jah, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa oli see kas viiskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa on ühesugused, siis lähme muudatusettepaneku viiskümmend üheksa juurde. Uh, uh, ah, see on seesama, mis võeti tagasi. To... siis muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ettepanek seitse, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud ITRE. ei, ei. ITRE neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ITRE viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm, kes on poolt. langen. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kas olete hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud jällegi vaatame. You haven't closed it yet. kas kõik on hääletanud, ei ole? kas kõik on hääletanud? hääletage palun, vajutage nupule. hääletus on lõppemas ja on ka kohe lõppenud ja vastu võetud. see on alati see küsimus, kui me ei hääleta kähku. jah, vastu võetud. ülejäänud kukub ära kõik. It was shown. It was, it was 22. see oli kakskümmend kaks, kaheksakümne, kahekümne ühe vastu näidati soovite uuesti hääletada? kas võime jätta nii? kaks inimest olid kohal, kes ei hääletanud, aga see on nende endi valik. ma ütlesin, et kui te ei vajuta oma nuppe, vajutage palun kiiresti, kui te ei vajuta, kui te ei keskendu hääletusele, kui te ei kuula mind, siis on fraktsioonide enda asi. järgmine punkt Right, we are now going on to no it's not. ITRE eighty ITRE kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Kuu-, Regi kakskümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontroll, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kuuskümmend. ei, see kukub ära. see hääletusnimekiri pole üldse mitte selge. järgmiseks kuuskümmend üheksa, ettepanek kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ITRE üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, regi kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ülejäänud langevad ära kuni ettepanek kuni ITRE kaheksateist poolt, ITRE kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ITRE sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm on tagasi võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et see on vastu võetud, aga kontrollime Oops. Hang on. Has everybody voted? Three of you haven't voted kolmteist pole veel hääletanud. Äh, lõpetame, üks hääletas, nii et kakskümmend kaheksa vastu ja tagasi lükatud, sest kuusteist ainult poolt. aseesimees mingil hetkel peaks hakkama mind uskuma. ülejäänud jääb, langeb ära. Did you? Yes, we checked it. It was rejected, yes. Yeah. It was clearly, you said it, 28 yeah. against 11 or something yeah. like that. Yeah. It was clearly rejected. Yeah, then we go to 11, then we go to 11. I don't know what your problem is. No, there is no um, problem. ma ei saa aru, mis siin üldse probleemiks on, üheksateist langeb ära. siin on ju kirjas, et see langeb ära, kui ülejäänud vastu võetud ma tõesti kaotan siin järje käest ära. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ettepanek. ei, kontrollime, üksteist. kas kõik on hääletanud, kaks pole veel hääletanud, üks hääletas ja nüüd on Rahvaparteis üks inimene üle üks Rahvaparteist võtke oma kaart välja ja vastu võetud. ettepanek üksteist on vastu võetud, nüüd äh, mille, kus meil on ITRA üheksateist siin nimekirjas? seda ei ole olemaski. see on siin kirjas küll, aga seda pole olemas. siis muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, ma väga vabandan, aga nagu te teate, see hääletusnimekiri pandi kokku kokku kiirustades, nii et sekretäriaat on teinud päris head tööd, nii et äh, katsuge välja kannatada. regi kakskümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ITRE kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ITRE sada viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ITRE kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud ettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek kakskümmend neli ITRE-lt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Regi kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ITRE kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ettepanek seitsekümmend kaheksa poolt, vastu. kas võiksime kontrollida seitsekümmend kaheksa, tundub, et fraktsioonid on lõhenenud. kaks inimest peaks veel hääletama, üks veel, nii nüüd on hästi. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud Amendment. ettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt? kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksa eitralt, kes on poolt, vastu, erapooletu. härra Langen, kas te äkki hakkaksite oma vägesid juhtima? me hääletame ITRE sada kaheksat praegu, ITRE sada kaheksa. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud regi üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ettepanek neliteist on tagasi võetud, regi kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanekud järgmised langevad seal ära, kuni ettepanekuni kaheksateist. ettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. et kakskümmend on tagasi võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu ja erapooletu, vastu võetud. ITRE kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ITRE kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ITRE kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Regi viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. regi kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. regi seitse poolt, vastu. regi seitse, regi seitse, poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et tagasi lükatud, kuid kontrollime. Do you open? Ah, okay. Just keep, keep going, keep going. Right. Three. Three more to vote. kolm inimest veel peab hääletama. Teie viimane võimalus hääletada, hääletus lõpeb, hääletus on lõppenud ja üheksateist, üheksateist ehk siis tagasi lükatud nii et keegi, kes ei hääletanud, oleks võib-olla saanud olla kaalukeeleks nüüd põhjenduspunkt kolm, suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ülejäänud selle lehekülje langeb ära kuni kahekümne kuueni, nii et ettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse on tagasi võetud, ITRE nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, Regi üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, regi kümme poolt. oodake üks hetk, kas see langeb ära, regi kümme poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Oh, that's withdrawn, right. It's, I've got some very interesting colours on this. ka see on tagasi võetud, siin on väga naljakad värvid minu hääletusnimekirjal. nelikümmend kuus nelikümmend kuus, ITRE nelikümmend kuus. kas teil on mingeid muresid? ITRE nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. ITRE viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Regi kolmteist poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kontrollime elektrooniliselt. Regi kolmteist on see, mille üle me praegu hääletame. kas kõik on hääletanud, hääletas kaks tükki, veel peab hääletama, viimane võimalus, hääletus on lõppenud üksteist jõudis veel hääletada, nii et kakskümmend kaheksa, seitseteist ja tagasi lükata. ettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd hüppame edasi. kolmkümmend kaheksa, ettepanek kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. regi kuusteist poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime seda elektrooniliselt kontrollida, regi kuusteist, palun Every, uh, we got one too many people üks rahvaparteist on üle. aitäh. ja tagasi lükatud. Regi seitseteist poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud. ettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja muudatusettepanek neli raportöörilt, kes on poolt, vastu. ettepanek neli raportöörilt leheküljel kakskümmend kaks hääletusnimekirjas. ettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek ülejäänud langeb siin ära, nii et ettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. mis see sinises kirjas siin on? ettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. regi kakskümmend poolt, vastu. üks hetk, see langeb ära, sellepärast et viimane võeti vastu, sellepärast oli see kiri siin sinine. nelikümmend kolm, selle üle saame hääletada, ettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga, mida minul ei ole. ei, ei, ütleb härra Rapkai, sest meil ei ole seda enam vaja, kuna meil oli eelmine mu suuline muudatusettepanek põhjenduspunkti number kolm üle, me võtsime selle vastu, nii et meil ei ole vaja siin suulist muudatusettepanekut teda enam teha. hääletame nii, nagu kolleeg Klute on ettepaneku teinud ja mina leian, et me peaksime olema selle poolt. nii et hääletame esialgse teksti üle ilma suulise muudatusettepanekuta, nii et nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud regi üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ITRE kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ITRE kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ITRE kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus lõpliku teksti üle muudetud kujul. Okay. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, oo, kõik hääletasid, vastu võetud kolmkümmend kaks kaheksa vastu, kuigi seda pole teie hääletusnimekirjas, on meil vaja hääletada ka resolutsiooni ettepaneku üle elektrooniliselt, nii et veel kord resolutsiooni ettepanek. see on hääletus resolutsiooni ettepaneku üle ja ma tean, et seda ei ole teil kirjas, aga arvatavasti tuleb, hääletate samamoodi nagu muudetud teksti üle te hääletasite. kaks peab veel hääletama, ühel hääletamata, viimane võimalus, kolmkümmend kaks poolt, kaheksa vastu, neli erapooletut uh,. Mr Rapke härra Rapkai. proua esinaine, ma palun, et äh, fraktsioonid äh, enne äh, hääletamist saaks selle üle vaadata, sest et siin nüüd paaris kohas äh, asju, mis ei ole kooskõlas, see on seotud sellega, et me viimasel hetkel äh, saime nii palju muudatusettepanekuid ITRE-st, nii et seal on paar asja, mis äh, ei ole kooskõlas ja me peaksime vaatama, et me enne täiskogu istungit saaksime selle välja võtta, aga me saame seda omavahel teha, aga ma tahtsin, et see läheks protokolli. hästi, teeme, mis meie võimuses selles küsimuses. meil on veel kolm päevakorrapunkti, nii et ärge minge veel ära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 okay, everybody, if we... hästi, kui nüüd kõik võiksid jällegi kohad sisse võtta. Right, we have, we have... meil on kolm päevakorrapunkti ja ma loodan, et meil ei ole see, et meil on ka raportööril kohal esiteks lühikeseks müüks- ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid, siis ekspordikrediidisuunised ja seejärel me käsitleme ka määrust krediidiagentuuride kohta, mis me hommikul edasi lükkasime. nii, ja nüüd ma pöördun esimese punkti raportööri poole, see on siis lühikeseks müük ja krediidiriski vahetustehingute teatavad aspektid. palun need, kes juttu ajavad, olge kenad, minge ruumist välja, sest et me alustame nüüd äh, õigusloomelise punktiga. vestlused palun ruumist välja äh, suurepärane, tänan ja palun, Pascal et tegemist on esimese arvamuste vahetusega selle teema kohta ja nii, et mul on äh, privileeg olla äh, parlamendi raportöör selle teema puhul ja ma vabandan, et mul ei ole olnud aega teile äh, kirjalikku dokumenti saata, mis, ähm, kus oleks kirjas need positsioonid, mida ma teile praegu tutvustan, aga see päev, ajakava, mis me oleme valinud, on väga tihe. esmalt seepärast, et tegemist on määrusega ja et vaja on seda kiiresti rakendama hakata ja me soovisime äh, arutades seda erinevate variraportööridega, et meil oleks ajakava, mis oleks kooskõlas nõukogu ajakavaga, et meil äh, saaks olla äh, võimalikult hea ja viljakas mõttevahetus nõukoguga. nii et seetõttu ei ole meil, mul olnud aega teile esimest dokumenti äh, Äh, saata. ajakava on selline, et äh, raporti mille kirjutamise, äh, mida ma kirjutama hakkan, saate te kahekümne teise, kahekümne kolmanda novembri paiku, nii et järgmise kahe nädala pärast. ja ma meenutan teile ettepaneku, komisjoni ettepaneku konteksti, ettepanek esitati septembri keskel, on olnud erinevad äh, reaktsioonid, on olnud kaks erinevat äh, liini esimene laine äh, on kahe tuhande kaheksandast aastast pärast Lehman Brothersi kokkukukkumist, siis regulaatorid, kes võts-, keelasid osulis-, ajutiselt ära sadade aktsiate lühikeseks müügi ja siis teine äh, teine reaktsioonide laine, krediidiriskide vahetustehingud, mis olid katmata, te kindlasti mäletate Kreeka võlakirjade probleemi ja neid poliitikute ja regulaatorite, reguleerijate äh, reaktsioone, kus otsustati ise, eelkõige Saksamaal keelata lühikeseks müümine ja mis äh, sellest kahest ajahetkest, äh, kahe tuhande kaheksanda aasta sügisest ja kahe tuhande kümnenda aasta kevadest äh, on tulenenud, on see, et meil on vaja seadusandlikku raamistikku, mis väldiks konkurentsimoonutusi ja et meil oleks si-, Euroopa siseturg, mis ei oleks killustunud niimoodi, et ta ei toimi. ja need õppetunnid, mis me oleme saanud nendest kahest kogemusest, on see, et meil on vaja suuremat läbipaistvust, me mäletame, et äh, kahe tuhande kümnenda aasta kevadel oli, läks äh, nädalaid äh, Euroopa reguleerijatel, et nad üldse aru saaks, mis toimub mõningate Euroopa riikide võlagu tasemega seoses ja ma arvan, et kõik on nõus, et meil on vaja ühtset süsteemi, mis oleks läbipaistvam selleks, et me saaksime paremini aru, et äh, kus riskid peituvad. ja seda siis äh, komisjon ka üritas teha, et viieteistkümnendal septembril esitati määruse eelnõu, mis katab teatavaid äh, teemasid, ma ei hakka kõigist neist rääkima siin, aga seal on kolm põhielementi, esiteks läbipaistvus, kaks süsteemi selleks, et tagada läbipaistvust, märgistamine ja teavitamistasemed re-, regulaatorid, reguleerijate või siis kõigi turul osaliste teavitamise tasemed. teine sammas komisjoni tekstis äh, tahe paremini, paremat äh, raamistikku äh, luua katteta lühikeseks müümisele, kohustades neid laenajaid, kes saavad, kes kohustada laeva, laenama neid aktsiaid Äh, mida lühikeseks müüakse, äh, tagamaks seda, et need äh, aktsiad on ka reaalselt olemas, kui neid on vaja müüa. ja kolmandaks on see esmaküsimus ja see, et siseriiklikud ja Euroopa tasandi reguleerijad oleksid ühendatud. Nende kolme põhiteema osas komisjoni ettepanek läheb õiges suunas seal sisaldub ähm, ettepanekuid, mis minu meelest on huvitavad ja raportöörina ma lisaks omalt poolt kaks küsimust, mida komisjon ei ole käsitlenud. nimelt, et kas me läheme selleni, et me keelame ära äh, katteta lühikeseks müügi ja teiseks äh, ettepanek, mida komisjon on esitanud ja siis teiseks äh, CDS-ide krediiriskide vahetustehingute, mis äh, ei ole ka kaetud äh, küsimus, komisjon ei ole teinud ettepanekut need keelustada ja ma esitan argumente selle kohta, ma olen seda juba arutanud erinevate variraportööridega ja selgitanud, et miks minu meelest katteta krediiriski vahetustehingute teema on minu jaoks oluline esimene sammas äh, läbipaistvus. komisjoni projekt sobib mulle väga hästi, kaks äh, kaks äh, meedet, mis tunduvad mulle olevat hästi kokku sobivad, nimelt märgistamine. komisjon tahab tagada, et oleks tagatud, et reguleerijad teavad, omavad piisavalt infot lühikeseks müügi kohta. see on kasulik, see võimaldab reguleerijatel jälgida, mis toimub, ja siis on äh, ka teavitamissüsteem, see süsteem on kasulik, äh, seal on teatavad äh, limiidid paika pandud, esiteks toimub see teavitamine üksnes üks kord päevas, nii et ainult üks kord päevas keskööl saadakse teavet ja mis ülejäänud ajal toimub, seda me ei tea, kui ei ole märgistamist. ja teine element märk-, teavitamise puhul on künnised ja kui äh, jäädakse nendest künnistest allapoole, vahetult allapoole, just selleks, et mit-, et mitte olla kohustatud teavitama, siis ei saa reguleerija mingit äh, teavet riski taseme kohta, mis on võetud, sest et äh, tehing jääb täpselt nende teavitamiskohustuse künniste alla. on teatav hulk argumente mida on nende ettepanekute kohta tehtud, eriti just märgistamise, tähistamise kohta, esiteks mm, sellega seotud kulud ja minu ettepanek oleks, et me ütleks, et me ei saa tähistamist kõigis turuvaldkondades kolme kuu jooksul tagada, aga me võiksime selle tähistamisettepaneku alles jätta ja panna selle Äh, sinna, kus on juttu äh, kogu infrastruktuuri ajakohastamisest ja et äh, ja me saaks öelda, et erinevates turu osades on teil üks, kaks, kolm aastat selleks, et selle sättega kooskõla tagada ja teie ja see piiraks märkimisväärselt äh, rakendamisega seotud kulusid. ning viimane küsimus, millest me peame rääkima selles punktis, on äh, krediidiristi vahetustehingute äh, küsimus, et tegemist on üksnes aktsiate ja võlakirjade krediidiriski vahetustehingutega, et tege-, mis oleks üksnes sellise teavitamisega, et et äh, CDS korporatide kohta saaks äh, reguleerija teavet. esimesed äh, sekkumised turul selleks, et manipuleerida hinnaga, puudutavad just nimelt võlakirjade krediidiriski vahendustehinguid, aga ka CDS Corporate ja kui tegemist on potentsiaalse CDS korporaatide manipuleerimisega, siis tõuseb äh, krediidiriski vahetustehingute hind ja selle hinna tõus äh, mm, viib selleni, et tõuseb ka äh, ettevõt-, et raha muutub ettevõtetele kallimaks ja investeeringud muutuvad kallimaks ettevõtete jaoks, see ei ole hea tööhõivele ja tuleb jälgida seda, mis toimub CDS korporatide turul, eh, selleks, et vältida selle potentsiaalselt halva mõju eh, esinemist. ja teine küsimus, et kas tuleb keelata öö, eh, katteta lühikeseks müük ja katteta krediidiriski vahetustehingud? ma ütleks, et lihtsalt lühikeseks müügiga ei ole mingeid probleeme aga kui tegemist on katteta lühikeseks müügiga, see on see kõige spekulatiivsem lühikeseks müügivorm, siis äh, sellel ei ole mingit äh, lisaväärtust reaalmajandusele, seal ei ole ka mingit erilist mõju äh, finantssektorile ja see, sellega on seotud palju riske ja kui, kas me jätame võimaluse katteta lühikeseks müügiks või kas me selle keelame, siis mina kalduks pigem selle keelustamise poole, sest selle tehnika e-, e-, eelised tegemist ei ole siin sellega, et me mm, olulisel määral muudaks turu käitumist, aga tegemist on tõesti kõige spekulatiivsema variandiga ja mina kalduks selle poole, et me selle keelustaks. mis puudutab siis direktiivi teist teisi aspekte, siis mina toetan komisjoni ettepanekut sanktsioonide osas. mina, praegu ei ole Euroopa tasandil harmoneeritud sanktsioonide süsteemi ja ma arvan, et äh, tuleks selline raamistik luua, tuleks äh, luua sellised äh, sanktsioonid, nagu komisjon on ette pannud, nimelt rahalised sanktsioonid ja kohustus osta teatavaid, teatavaid Äh, väärtpaberid ja USA, ehkki see ei, meie eesmärgiks ei ole teha nii nagu USA, USA on sellise süsteemi sisse viinud ja kahe tuhande kaheksandast aastast alates, kui nad äh, selle sisse viisid, on äh, vähenenud see probleem märkimisväärselt, et et akt-, vastavaid väärtpabereid ei suudeta mm, tegelikult tagada. nii et kui tegemist on äh, Äh, katteta CDS-idega, siis äh, komisjon ei tee ettepanekut need keelustada samadel põhjustel, nagu mina äh, teeks ettepaneku CDS corporate'ide kohta, siis mina teeks ettepaneku keelustada katteta võlakirjade krediidiriski vahetustehingud. krediidiriski vahetustehingud on et kui te äh, su-, suurendate CD-de hinda, siis äh, viib see selleni, et äh, kallineb riik, vastavate riikide jaoks raha laenamine. ja ma ei näe, et mis võiks, õigustaks seda, et me lubaks mõnel finantsvahendajal, kellel ei ole vastava riigi võlakirju, osta kindlustus ja mitte riskida, ühelt poolt te kas äh, võtate riski ja tagate nende ähm, väärtpaberite olemasolu või teil ei ole neid, teil ei ole midagi, mingit riski ja sel hetkel teil ei ole võimalust ähm, neid äh, CDS-e saada mõlemad ütlevad, et tegemist äh, on, äh, on äh, maariski hajutamisega mina teeks ettepaneku, et meil oleks teistsugused meetmed, paljud siin toetavad uuenduslikke finants, finantseerimisvahendeid, aga ma arvan, et see ei tohiks minna nii kaugele, et selleks ei tohiks kasutada krediidiriski vahetustehinguid, et kui te ostate CDS-e, siis äh, kui paljud neid ostavad, siis CDS-id lähevad kallimaks ja, ja riikide jaoks on oma võla mm, refinantseerimine palju kallim. nii et äh, kui teil võlakirju ei ole, siis äh, teil ei ole ka riske ja kui te tahate ennast kaitsta teiste riskide eest, mis on seotud äh, teiste riskidega selle riigi puhul, siis selleks on teisi vahendeid. nii et mina raportöörina oleks selle poolt, et ähm, katteta krediidiriski vahetustehingud äh, keelustatakse ning viimane punkt, ESMA, ma arvan, et see tasakaal, mis, mille komisjon on oma ettepanekus äh, siseriiklike reguleer-, järelevalvajate ja ESMA vahel leidnud, on sobiv, äh, see on see, mida parlament on alati soovinud esmal on võimalus koordineerida ja öelda viimane sõna, harmoneerida süst-, riikide otsustamissüsteeme, tegemist on tõesti tõelise Euroopa tasandil harmoneerimisega, kui see on vajalik, teisalt on alati riigil olemas võimalus minna kaugemale kui ette nähtud selles määruses. nii et tuleb jätta ka teatav, tuleb mm, pidada kinni lähemuspõhimõttest, aga jätta teistele võimalus minna kaugemale, nii et äh, see, mida esmakohta on ette pandud, see mulle toi-, sobib, mina seda toetaks ja ma tean, et äh, nõukogu ja teatavad riigid soovivad äh, selle määruse punkte nõrgemaks muuta, nii et ma arvan, et parlament kooskõlas otsustega, mida me oleme teinud teiste tekstide osas, ähm, peaks võtma vastutust ja Äh, läbirääkimistes nõukoguga kaitsma neid äh, punkte ja need läbirääkimised arvavad siis, hakkavad siis võib-olla peale äh, detsembris, aga kindlasti jaanuaris ja edaspidi. aitäh ja ma taha, olen juba kahepoolselt kohtunud erinevate variraportööridega. ma loodan, et meil saab olema viljakas koostöö, nagu see on olnud ka teistes valdkondades, aitäh. Uh, now... suur tänu ja nüüd ma pöördun variraportööride poole, kõigepealt Rahvaparteist Markus jah, suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahaksin tänada härra raportööri, sest ta tõesti väga varakult astus meiega ühendusse selleks, et ka variraportööridega arvamusi vahetada, mis minu arvates oli väga tervitatav ja selline koostöö ükskõik milline on ka tulemus, on siiski hea. tahaksin teha ühe eelmärkuse mille olen alati teinud, kui me räägime sellest küsimusest, nimelt kas meil on seda kõike üldse vaja? kas turul on midagi? jah, ja turul on huvitavad äh, tooted, aga me peaksime küsima, kas tõesti kellelgi on neid tooteid ka vaja. ja siis kuulen väga palju ilusaid vastuseid ja öeldakse, et lühikeseks müük Eh, kas see on ka näiteks aktsiate ostmine, sellepärast et ostetakse aktsiaid, mis tegelikult ei ole mitte midagi, ta ostab selle mingi vahendaja kaudu. et kas see on ka äkki katteta müüki, kas me soovime seda tõesti rangemaks muuta? tegemist on väga huvitava küsimusega, millega me peame tegelema. ja mina olen üks nendest, kellel on olnud au sündida Bertolt Brechtiga samas linnas ja nimelt küsida, et ka, mis on suurem kuritegu, kas panga loomine või panga röövimine. nii et see on võib-olla küsimus, mille tõesti, millele tuleks tõesti vastus leida. ja seepärast peame me tõesti sellele küsimusele ka sellest aspektist lähenema. siis raportöör esitas siin paar väga huvitavat küsimust ja mul ka ei ole nendele veel arvamust, aga kui ma vaatan komisjoni ja seda, mis komisjonil on äh, ette pandud, et ta nõuab äh, markeerimist ja tõesti, seda on võib-olla võimalik mingil ajal sisse viia selleks, et kulusid piirata ja nii edasi. aga kui selline instrument sisse viiakse, siis kellele see kasu toob või millist lisandväärtust ta annab äh, või et kas komisjonile tuleks mingi kauplemisplatvorm kasutada anda. ja siis tuleks küsida, kas meil on vaja kogu seda informatsiooni või mitte ja see kõik puudutab veel ka ähm, siirdeväärtusi, kui me kuskil midagi ära teeme, siis tuleb äh, kuskilt midagi ära võtta, teisele poole juurde anda ja komisjoni ettepanekud ei ole minu arvates äh, kooskõlas sellise lähenemisega, sest ühelt poolt tehakse seda, mis on normaalse kauplemisega kooskõlas, aga teiselt poolt soovitakse sisse viia midagi, mida kellelgi pole vaja, nimelt äh, markeerida neid äh, müügiportfelle. nii et ma ei tea, kas meil tõesti on seda vaja, ma ei ole ise veel oma arvamust välja kujundanud kuid ma arvan, et tegemist on huvitava küsimusega, millega me peame tegelema. kui me jõuame kokkuleppele selles osas, et jah, markeeringud viiakse sisse, siis tuleks küsida, kuidas see kõik siis ka toimib, sellepärast et me nüüd ütleme lihtsalt, et jah, saime informatsiooni ja tore teada, see tundub mulle olevat äh, liiga suureks tööks, millel on väga väike väärtus siis äh, lävendit, äh, kuhu tuleks lävendid paika panna. siiamaani pole mitte keegi mulle mõistlikke äh, statistilisi andmeid esitanud. ja kui vaadata arutelusid siin Seesari üle, siis ka siin ei ole ühtegi mõistlikku informatsiooni siia antud. mul on tunne, et me tõesti otsime nõela heinakuhjast, et kus see piir tõmmata see ei tohiks olla ju meie eesmärgiks, et me räägime õht-, et me tahame panna mingi väga kõrge lävendi paika ja kõik toimub sellest allpool või vastupidi, meil on liiga madal lävi ja siis on liiga palju bürokraatlikku müra selle ümber nii et äh, me võib-olla võime tõesti markeeringud sisse viia ja siis vaadata viis aastat, kuidas asi toimib ja siis äkki mingid reeglid välja töötada, see jälle tundub ka olevat täiesti mõttetu nii et sellest kõigest tuleb rääkida selleks, et mõelda, kuidas lävi võimalikult mõistlikult paika panna ja kas teda on üldse vaja või mitte. siis raportöör ei ole siin tõstatanud küsimust, mis minu arvates on märkimisväärne. nimelt, mis saab äh, päevasiseste kauplemistehingutega ehk tehingutega, mis toimuvad ühe päeva jooksul. ja siis äh, see katteta lühikeseks äh, müük, äh, mis ei toimu ühe päeva jooksul. kas seda on võimalik välja jätta või mitte? mina ise olen pärit liikmesriigist, kus on see välja jäetud ja asi toimib päris hästi. nii et ka selle üle tuleb meil mõtteid vahetada. mis puudutab krediidiriski vahetustehingut, siis jah, otse loomulikult peab olema võimalik äh, kindlust kasutada ka äh, võlakirjade äralangemise vastu. aga teiselt poolt peaks meil olema ka võimalus neid nii-öelda käes hoida, kui inimene soovib neid võlakirju omandada. mitte aga see, kes spekuleerib selle vastu, et teatud äh, võlakirju ei ole võimalik enam saada või et riik kukub kokku, nii et äh, Need on tegelikult küsimused, mida võib-olla tuleks küll arutada, aga mitte selle määruse raames. näiteks Basel kolme puhul on täiesti selge, et võlakirjad muutuvad väga väärtuslikuks, kui mina olen asjadest õigesti aru saanud. teiselt poolt küsimus, mis tõstatus viimaselt ülemkogult, nimelt milliseid äh, võimalik Äh, lepingumuudatusi on võimalik teha ja eile ka eurorühma juhiga oli meil võimalik sellest rääkida, nii et need on kõik asjad, mis on omavahel seotud. siis küsimus, millel on vaja vastust. nimelt, mis saab esmarollist äh, ja esmasuhe riiklike agentuuridega. siin tuleb tõesti mõelda, kas see on mõttekas, eriti kui me soovime keeldusid äh, sisse viia, kas meil on vaja lõhestatud marka või ühisturka. komisjon on pannud komisjon on siin teinud oma ettepaneku, mis on pigem lõhelemise osas. mina olen pigem äh, tsentraalse süsteemi pooldaja kui föderalist, sellepärast ma leian, et meil oleks vaja ühtset turgu, mitte lõhestatud turgu, aga ka selle üle tuleb rääkida ja mõelda, mis on kõige targem lahendus. siis veel ka küsimus, kui suured on riiklike agentuuride pädevused, kui suur pädevus on esmal? ka siin tuleb mõelda, et äh, tegemist on nagu ühendatud anumatega. et kui ühel pool on rohkem, siis teisel pool on vähem ja jälle vastupidi, nii et ka seda tuleb äh, mõelda ma olen väga tänulik, et äh, raportööri ajakava on ka hästi auahne, selleks et äh, ei tekiks ohtu, et nõukogu mingil hetkel sõidab meist oma ühise ettepanekuga nagu teerulliga üle. jah, kallis Robert, sa oled tõesti optimist. ma ei saa üldse aru, kuidas sa sotsialistide juurde oled sattunud, aga see vist on hoopis teistsugune lugu. me oleme seda juba ka varem näinud, et nõukogu mingil hetkel tuleb ühise seisukohaga ja sõidab meist üle. nii et sellepärast ma leian, et on väga hea, et me võimalikult varakult ja õigeaegselt saame raporti ja saame siis juba järgmise aasta alguses oma seisukoha välja töötada ja läbirääkimisi pidada. ma arvan, et sellega parlament selles tähtsas äh, valdkonnas saab võtta selge seisukoha. meie Rahvapartei soovime igal juhul anda endast kõik selleks, et ajakavast on võimalik kinni pidada ja võimalikult varakult parlamendi positsiooni välja töötada ja selle nõukogule hambusse anda. aitäh! suur tänu ja Robert Merci, president. aitäh. mis puudutab seda, et tegemist on esimese mõttevahetusega, siis ma kõigepealt sooviks tänada äh, härra Confani äh, tema valitud tööviisi eest ja pärast seda, kui ma kuulasin ära tema seisukohad, koha ma saan öelda, et äh, ma olen teiega, ma olen raportööriga ikka samal äh, lainepikkusel. Markus Ferber esitas väga huvitavaid küsimusi selle esimese teema kohta ja väga asjakohane on teada, et kas äh, reaalmajandusel on üldse vaja selliseid instrumente, millest me praegu räägime. Markus ütles, et äh, me peame üritama võimalikult kiiresti parlamendi ühise seisukoha välja kujundada selleks, et äh, et nõukogu ühispositsioon meid ei üllataks. ma sooviks lisada, et minu meelest ei ole see risk väga suur ja mind väga üllataks, kui järgmise aasta alguses oleks nõukogul juba ühispositsioon olemas pärast, vastavalt sellele, mida mina kuulnud olen. nõukogu töörühmadest äh, on asi nii nagu tavaliselt, et äh, meil on väga suuri raskusi ühes, ühele meelele jõuda. ja miks see nii on, sellepärast et me räägime tavaliselt, äh, no me räägime asjast, kus on võimalik väga palju raha teenida, aga väga palju raha ka kaotada. ja finantskriis näitas, et kõik need suurepärased instrumendid, need suurepärased müügitehnikad võivad eriti kui olukord turgudel on pingeline, kiirendada pankrotte või äh, kvaasipankrotte. see on dokumenteeritud äh, Ameerika raportis Lehman Brothersi ja teiste äh, pankrottide puhul ja DAIG ähm, päästmise puhul, et eelkõige katteta lühikeseks müük äh, surus need finantsmaailma hiiglased põlvili. komisjon on läbi teinud mõjuhinnangu ja ja ütleb, et vastavate toodete turg ei ole läbipaistev ja see on tõeline eufemism, tuleb öelda. siiski komisjon nagu väga tihti äh, saavutada seda, et kits, et hunt oleks söönud ja lambad terved. ja et äh, eriti kui tegemist on katteta lühikeseks müügiga, et äh, ükskõik, kas tegemist on siis äh, riigi võlakirjade krediidiriski vahetustehingutega või mingi, mingite teiste instrumentidega, ähm, see tegelikult ju tekitab rohkem probleeme, kui äh, lahendab neid ja komisjon ütleb äh, iseäranis, et äh, et äh, eks-, et komisjon palus ekspert, väärtpaberi ekspertide grupil, ESME grupil, töörühmal, mis komisjoni sõnade kohaselt on sõltumatu ekspertide rühm, mm, mis peaks komisjoni nõustama ja need kes komisjonil aitavad äh, direktiivi või määruse ettepanekut äh, nagu sel juhul tegemist on ette valmistada, ma äh, hankisin endale nende niinimetatud sõltumatute ekspertide nimekirja, neid on kakskümmend ja nad on kõik sellest finantssektorist. ei ole mitte ühtegi neist, kes oleks äh, näiteks äh, akadeemilisest maailmast. Nad on kõik loomulikult inimesed, kes kaitsevad oma äri, ja ma tervitan komisjon Barnier algatust, kes oma teenistustest, teenistustel nõudis, et äh, tulevikus nõustaksid neid äh, isikud, kes ei oleks üksnes mm, turuosalised. nii et äh, milles see probleem siis seisneb? probleem seisneb selles, et äh, eriti just krediidiriski vahetustehingute puhul on tegemist äh, teatavat tüüpi kindlustusega, aga tegemist on üpris spetsiifilise kindlustusega. Äh, kuna need, kes sõlmivad seda tüüpi kindlustuslepingu, ei pea tingimata katma end äh, swapi ostja tegelikult äh, ei kanna mingit riski, ei võta mingit riski, sest et äh, CDS-id on põhimõtteliselt spekulatiivse iseloomuga kihlveod ja me oleme näinud äh, et äh, need äh, summad, mis nendega seotud olid, olid kolossaalsed, nad olid peaaegu äh, samas suurusjärgus kui kogu maailma skp ja nende lepingute summa oli tegelikult kümme korda suurem kui need kahjud, mida nendega taheti ka-, ka-, katta. nii et põhimõtteliselt kümme korda äh, oli ülehinnatud seda riski, mis algselt äh, e-, oli olemas, et tegemist oli sellise kolossaalse kindlustusega. ja ma lõpetaks äh, tsiteerides ühte inglise autorit ja ma palun, et te võtaks äh, kõrv, kõrvaklapid, kui te ja Shakespeare'i keelt ei valda. ma ei mõista, miks me jätkuvalt lubame kauplemist e, lühikeste müügi ja krediidi riskidega, see tähendab, et me võtame välja võlakirjad, ilma et me neid tegelikult omaksime, see on ainult spekulatiivne õnnemäng ei ole mitte ühtegi sotsiaalset ega majanduslikku hüve, mida see kaasa to tooks. eriti katteta krediidiriski vahetustehning, tehingud, sest et väga suur osa nendega seonduvast on tegelikult ainult pangandustegevus. mis puudutab kindlustustegevust, siis võimalik on kindlustada ainult seda, mida te tegelikult omate. kindlustus ei ole õnnemäng, aga see on vahend võimaldada osta endale kalkuleeritud riske. see on tsitaadi. ja see autor, keda ma tsiteerin, ei ole üldse vasakpoolne, vaid tegemist on üks Financial Timesi kõige äh, respekteeritumate kommentaatoritega ja minu jaoks on asi nii, et äh, vaja on loomulikult mõelda äh, selle õigusakti äh, üle, aga selge on see, et mõningad turu turul leidnud praktikatest ei ole lihtsalt kaitstavat ja kui tegemist on katteta lühikeseks müügiga, siis mina ei tunne ühtegi muud majandusvaldkonda, kus te võite midagi müüa, mis teile tegelikult ei kuulu. kui ma üritaks äh, meie presidendi äh, maja või autot müüa, siis äh, ma tõenäoliselt satuks vanglasse, aga finantssektoris võib seda kõike teha. ja meile öeldakse, et see tagab selle, et turgudel on piisavalt likviidsust mina sellesse ei usu. me oleme näinud, eriti pärast äh, rahvusvahelist kriisi, äh, et äh, seda, et see kriis ei ole üldse veel lõppenud ja kui turgude volatiilsus tõ-, kasvaks, siis ma ütleks, et ja mis siis? sest turgude volatiilsus äh, oleks võib-olla mõningate investorite jaoks äh, asjaks, mis paneks neid olema ettevaatlikumad, aitäh! Äh, suur tänu, Olle! suur tänu, alati on väga kena Robert Goebbelsit kuulata, mõnikord tegin mõtet, kas oled on tegu kas te olete Luksemburgis või kus, kui mina olin pa Stockholmis parlamendis, siis me kogu aeg mõtlesime öö, selle peale, kuidas rahalised tehingud toimuvad ühes või teises Euroopa riigis, aga me väga ka ei muretsenud, sellepärast et me teadsime, et avatud turg peab olema lahtiste piiridega nii sissetulevatele kui väljaminevatele rahavoogudele ja me tegelikult ju tulime toime. tegelikult sinu kolleegid, Robert, sotsiaaldemokraatlikest valitsustest tegid seda aastakümneid ja aastakümneid ja me ei pidanud ka olema agressiivsed liberaalide seisukohast lähtudes, sellepärast et liberaalid olid sedasama meelt. Teie probleemid, need, mida te nimetasite, tsiteerisite tänapäeva kangelase sõnade läbi, aspekt spekuleeris, ma tahan rõhutada, ta spekuleeris ja sai miljardäriks ja loomulikult siis seetõttu saab ta ju ka panna reeglid paika. kas see oli minu koduriigi jaoks kahjulik? ei, minu koduriigi jaoks mitte. ma ei oska öelda, mis see Ühendkuningriigile tegi. meie kaotasime tohutul hulgal töökohti meil oli intressimäärad pööraselt kõrged aga Robert, see oligi aluseks, mille põhjal meie riik muutus ja nüüd, kui kogu ülejäänud Euroopal on tohutud probleemid, sellepärast mis juhtus üheksakümnendatel aastatel, ei ole me sugugi paremas seisukorras. kas siis alati on halb see, kui keegi avaldab, kui halvasti te tegelikult käitute, ma ei ole selles päris kindel. loomulikult meil on olnud tohutuid probleeme, aga nagu ka proua Perez oma raportis ütles, ja me hääletasime selle poolt ja hääletasime suure enamus, hääle enamuse, häälteenamusega poolt, et küsimus ei olnud mitte ühes asjas. Nendel probleemidel on mitmeid põhjuseid ja mitmeid aluseid ja võib-olla me oma siinses komisjonis võiksime ka vahetevahel seda nimetada meil on siin muidugi erinevate seisukohtade erinevate mõtete ühendus ning euroopa poliitikud on samuti teataval määral vastutavad kogu selle juhtunu eest härra confet ma arvan ma usun et lõpuks me jõuame mingisugusele kokkuleppele aga alguses võib-olla on mõningaid küsimusi mõningaid probleeme teie muudatusettepanekute osas, aga lõppkokkuvõttes ma usun, me kokkuleppele jõuame. kui ma olen õigesti aru saanud härra Rapkaist, kas me vajame neid asju, tähendab, kas me vajame lühikeseks müüki või katteta lühikeseks müüki, seda peab otsustama turg jah, mina olen absoluutselt siin, ma olen valmis kaitsma sotsiaalset turgu, sellepärast ma ka hääletasin niimoodi, sellepärast on mind siia parlamenti hääletatud. kui me kõik ühel seisukohal oleme, siis oleks meil ka väga igav arutelu. Te peate mulle andma võimaluse ja loa niimoodi öelda ja minu riigi, minu koduriigi kogemus räägib selle kasuks, küsige oma sotsiaaldemokraatlikelt kolleegidelt, et mis siis juhtus tegelikult selle aja jooksul. mina tahaksin teada, kas meil on niisugust äh, seadusandlust vaja ja minu arust see on küsimus, millega tuleks pöörduda komisjoni poole kas seda tahavad Euroopa kodanikud, kas seda nad meilt nõuavad? kui tihti küsivad teilt Euroopa kodanikud? kui tihti nad ütlevad, et me tahame katteta lühikeseks müügi ära keelata, kui sageli nad seda teevad? iga päev küsitakse, no palju õnne minu käest nii tihti ei küsita ja siis loomulikult tuleb mõelda, kui see on halb, kas see on halb, kas see on juba toimivale turule kahjulik? jah, minu arust seda tuleb mõelda, vähemalt minu koduriigis ei ole see kahjulik olnud ja ega me kogu aeg ju ka ei ole erand kui kriis oli väga hull, siis meil ei läinud nii halvasti, aga Saksamaal läks halvasti ja see tõi teistele ka probleeme kaasa. ja täpselt nii see oli, see tõi paljudele probleeme, eriti väikeste riikide väikestele turgudele, aga võib-olla see teid ei huvita, aga tegelikult niimoodi oli ja sellepärast ma just mõtlen, et meil peab tegelikult olema mingisugune harmoneeritud äh, seadusandlus, sellega ma olen täiesti nõus me võime arutada erinevaid ettepanekuid, mina olen valmis kuulama. aga härra Goebbels ja ka sina, Markus, ja härra Kanfan, te peate tulema välja mõningate tõestustega, mõningate selgitustega mina palun esitage mingisugused näited selle kohta et katteta lühikeseks meik, müük on olnud halb e, palun mulle konkreetsed näited kindlad tõestused no lehman brothers aga ah, lehman brothers ei ole siin sobilik näide see ei olnud katteta lühikeseks müük mis toimus lehman brothersis see oli Palmi Frank ütles et kõikidele tuleb anda laenu, isegi neile, kes tegelikult laenu võtta ei tohi, vot see oli probleem sellest sai kõik see alguse tuleb minna ikkagi probleemi juurteni niisiis kas see lühikeseks müük on turgudele hea mina ei tea aga minu kogemused oma koduriigis ütlevad mulle ja minu koduriigi turg ütleb et lühikeseks müük on hea ja kui me selle ära keelame, siis see tegelikult tekis, tekitaks täiendavaid turutõkkeid, aga ma olen alati valmis kuulama, kui te ütlete, vaja on rohkem läbipaistvust. absoluutselt olen nõus, läbipaistvust on vaja. võime arutada ka lävendit. võime arutada märgistamist ja aruandlussüsteemi, me võime igasuguseid asju arutada, aga ma ei saa alustada sellest, et me peame ütlema, et need tuleb ära keelata. siinkohal ma tõesti lõpetan, öeldes veel ükskord, palun tulge lagedale heade näidetega. Lehman Brothers ei ole hea näide, teil tuleb tuua mulle konkreetseid Euroopa näiteid ja Kreeka ei ole küllalt hea. Thank you very much very lively. suur tänu selle väga elava sõnavõtu eest. Saied, kas sina soovisid sõna saada? Thank you very much and it's always a pleasure to suur tänu, on alati väga tore kuulata Goebbels-Schmidti heietusi siin ja mina üritan nüüd tuua siia mõistuse hääle sisse. ma tervitan härra Kanfani ja härra Kõbelsi kogemuste vahetust, mulle tundub, et see oli väga tore, et me kokku tulime, me olime küll erinevatel seisukohtadel, kuid meie koostöö oli suurepärane. ja ma ei tea, mis äh, märke see tulevikuks jätab. ma tervitan komisjoni ettepanekut, see oli üks asi, mis tuli välja meie arutelu üle alternatiivsete investeerimisfondide üle ja ma arvan, et me peaksime rääkima siin lühikesest müügist ja me ei peaks võib-olla horisontaalsel tasandil rääkima siin alternatiivsete investeerimisfondide lühikeseks müümise suhetest. jah, tõesti, Olle, ma leian, et me peaksime siiski küsimusi esitama, sest ka turud esitavad meile küsimusi ja me peame leidma vastuseid. mõned küsimused mina nendel aruteludel on, olen küsinud, on esiteks vaadake, mis on positiivsed, mis negatiivsed mõju, mis on lühikeseks müümise positiivsed aspektid. ma ei usu, et lühikeseks müümine ise on halb või et te vähemalt ise väitlete seda, miks keegi peaks tahtma müüa midagi seda, mida tal ei ole või kas tegemist on katteta äh, lühikeseks müümiseks, sest väga paljud tegelevad sellega, näiteks äh, äh talunikud müüvad äh, vilja, mida neil ei ole ja nii edasi, nii et ma ei tea, kas me saaksime keelata katteta müüki. on turgusid, kus inimesed juba praegu müüvad asju, mida need ei ole ja mitte ainult finantsturgudel. ja mis puudutab likviidsuse küsimusi, siis see puudutab ka likviidsust. ja peale selle on see ka müügi kujundamise vahendiks ja seda oli väga hästi näha, kui me näeme, et ettevõtted äh, tõesti teevad uurimistööd ja üle leiavad siis hüperinflatsiooniga tooteid. ja Enroni ja Wökomi puhul, Taiko puhul, Lehman Brothersi puhul, kõikide puhul oli neid näiteid näha ja me nägime, et nad tegelikult tegutsesid edasi ka siis, kui nad olid raskustes ja tekitasid veelgi rohkem probleeme aga on veel ka teisi aspekte selle määruse väljatöötamise, nimelt me soovime parandada läbipaistvust ja ma arvan, et see peaks olema EKONi komisjoni üheks eesmärgiks ja ma loodan, et EKONil on võimalik tõesti ka saada informatsiooni selleks, et äh, potentsiaalsed ohud avastada, siis tuleb veel küsitleda ka see küsimus, mille esitas Olle, miks meil on vaja seda määrust ja kui meil on see määrus, kuidas me tagame, et tegemist ei ole jälle sellega, mis, mille puhul leit-, ürit-, üritatakse ühe lahendusega lahendada kõikide probleeme. ja me peaksime vaatama tõesti, kas ka kõik äh, riigifondid, riskifondid ja nii edasi oleksid siia kaasatud. tegemist on kasuliku ettepanekuga ja ma arvan, et me peaksime ära kuulama mõlemate poolte argumendid on teatud aspektid, mille osas ma veel kahtlen. esiteks, mis on katteta lühikeseks müümine? mõned soovivad seda keelata, mõned leiavad, et see on väga kasulik, kuid mis asi see üldse on, kuidas me defineerime katteta lühikeseks müüki, me räägime reservidest, mis on reservid ja kas need on sarnased teiste sarnaste küsimustega, kas me kuidagi tagame sellega likviidsust, kas me kuidagi suurendame või vähendame seda, kas me kõrvaldame teatud tooteid või mitte. mis asi on? siis äh, avalikkuse kaasamine. millised on tagajärjed ja mina tahaksin küsida, kui me seda arutelu peame, kas see kuidagi mõjutab ühiskonda, kas see on midagi, mida me soovime vältida, jah, tõesti, meil on vaja uurimistööd teha ja leida, kus on probleemid ja leida tõesti aktsiaid, mille puhul nad on ülehinnatud. ja me peaksime oma tulemusi teistega jagama. ma kahtlen ka esmaosas, äh, nagu üks mu eelkõnelejatest, ma arvan, et esmapuhul me peaksime siiski piiriüleselt arutelusid pidama, mitte rääkima sellest, mida siiamaani on räägitud ja me peaksime mõtlema ka sellele, kui tähtis on see informatsioon ja me peaksime saavutama tasakaalu tähistamise ja tähistamise kulude vahel. siis veel küsimused ringlevate paberite osas, näiteks see, kas tegemist on äh, mürgiste aktsiatega või mitte. kas see, kui firmad on ülehinnatud või mis seal tegelikult siis taga on? ja me peaksime vaatama ka sellele küsimusele. siis veel see kohustuslik ostmine, tee pluss kolm päeva. kas see toob mingit kasu või kahju, meil on mingid tõendid selle kohta ja ma tahaksin näha tõesti tõendeid sellele probleemile, enne kui me hakkame selle vastu võitlema. siis veel üks asi, mis meid segadusse ajab. nagu ka eelneva arutelu puhul, alternatiivsete investeerimisfondide puhul, kas me siin tõesti soovime reguleerida midagi, mis on tegelikult pettus. kui katteta müük toimub tõesti kuulduste põhjal, kas see on tõesti midagi, mida tuleb turul reguleerida, kas meie peaksime sellega tegelema, nii et mõelgem meie eh, määruste ülereguleerimise tagajärgi, küsigem kõigepealt küsimusi, vaadakem kõigepealt, eh, kui, kuidas meie tegevus mõjutab turgusid eh, kui kulukas need on ja kas me tõesti, see muudab äkki Euroopa Liidu isegi vähem konkurentsivõimelisemaks, nii et ma arvan, et me peaksime jääma natukene rahulikumaks ja mõtlema läbipaistvuse tagamise peale, mitte ülereguleerimise peale. suur tänu ja härra Klute! jah, aitäh, proua esinaine meie variraportöör on tegelikult Thomas Hendel, aga teda, ta ei saa täna siin olla, sest et ta peab olema mujal ja seetõttu ta palus, et mina siin mm, tema eest äh, mõned märkused teeks. ma kõigepealt räägiks sellest, mida rääkis Olle Schmidt. tõepoolest on oluline see, et äh, diskussioon muutuks elavamaks ja kõik ei pea minema, olema samal arvamusel. Te ütlesite, et kui teatud turu äh, protsentide tõttu äh, Rootsis äh, tekkisid ühiskondlikud muudatused, siis see on kindlasti üks külg, aga te ütlesite ka, et oli sada tuhat töötut ja kindlasti on vajalik ja oluline ka seda perspektiivi silmas pidada, et mis saab nendest inimestest, kes on töökohad kaotanud riis, kriisi tõttu Äh, läks asi nii kaugele, et inimesed olid, äh, kaotasid need äh, pensioni jaoks mõeldud vahendid, mida nad olid aastaid kogunud, nii et ähm, me ütleme, et me ei saa öelda, et et turg paneb asja paika ja ütleb, et kas teatud tooted on kasulikud või mitte, et kui see nii oleks, siis me ei räägiks sellest siin. Te rääkisite ise sotsiaalsest turumajandusest, selle taga on ju see, mõte, et turg üksi ei ole võimeline selliseid otsuseid tegema, et tegemist on, et vaja on poliitilisi otsuseid ja arutelu, et mis on mõttekas ja mis mitte ja minu ja meie seisukohast tähendab see seda, et me peame tegema otsuseid, et mis tagavad selle, et inimesed ei äh, kaota, kaota töökohti, et inimesed, kes on aastakümneid äh, pensionikassasse mm, maksnud, äh, ei jääks tühjade kätega see on poliitiline väljakutse ja suur ülesanne ja ma tahaks rõhutada seda, et me toetame seda, mida ütles härra Confin, et äh, me peame ja me peame selles, me toetame selles osas härra Confani lahendamist ja see, mida ütles äh, Robert, see ei ole kindlasti vale. Äh, sotsia-, Saksamaal olid need sotsiaaldemokraadid, kes avasid turu sellistele finantstoodetele aga siin ei ole praegu tegemist mineviku probleemidest ülesaamisega. et kui me saaksime probleeme siin väga kergesti lahendada, siis tore oleks. ma tahaks viidata sellele, et lühi-, katteta lühikeseks müük. me peame loomulikult vaatama, mida teeb proua Merkel Saksamaal äh, aga ma tahaks öelda, et meie seisukohast, et katteta lühikeseks müügid on, puhul on tegemist täielik, puhta spekuleerimisega, meie ei näe, et sellega oleks võimalik midagi mõistlikku öö, katta ja mm, krediidiriski vahetustehingute maht on mitmekordne, mitmekordselt kõrgem kui Ameerika aastaeelarve nii et äh, need just nimelt olidki selle spekuleerimismulli keskmes, mis lõpuks kriisi tekitaks, tekitasid, et äh, millest me veel täielikult äh, üle ei ole saanud. ja minu meelest on selge, et me peame reguleerima ja mõtlema, et mis on mõttekas ja mis mitte. ja seetõttu me oleme nõus sellega, mida Pascal Confin ütles ja me tahame teha konstruktiivset koostööd raportööriga, aitäh! Äh, suur tänu! Äh, Jean-Paul, palun. aitäh, proua esinaine, ma ei kahtle Pascali tehnilistes oskustes ja poliitilises võimekuses, me oleme teinud head koostööd selles küsimuses. mina tahaksin toetada, et Markus esitas häid, õigeid küsimusi ja palun lubage mul alustada väikse vastusega. meie räägime sotsiaalsest turumajandusest, aga see e, sotsiaalne peab omama ka mingit tähtsust ja me peame seda arvesse võtma ja vaja on ähm, mõelda sellele, et milline peab olema finantseerimise koht, e, millised on need finantseerimise instrumendid ja see on äärmiselt olulise tähtsusega küsimus. ja me peame mõtlema sellele, et mm, me ei tohi mõelda mitte üksnes võimalikule kasule, vaid me peame mõtlema ka kriisile, mis ei ole veel läbi, me peame mõtlema ka ähm, tööhõive tagamisele, töökohtade kindlusele, me ei tohi öelda sellele, et kõik on ähm, läbi, et kriis on läbi ja me ei tohi ka liiga tehniliseks minna kui te lubate, et ma teeksin kokkuvõtteid sellest, mida parlament neljapäeval öö, äh, hääletama hakkab, siis äh, kolmteist kuud öö, äh, me tegelesime sellega ja kohtusime lobistidega ja mina, mulle tuli mõte, et meil peaks siin öö, olema tõesti poliitiline seisukoht. ei ole mingit mõtet minna äh, seadusandluse detailidesse, kui me ei tea, millised peaksid olema meie eesmärgid ja, ja parlament just nimelt nende asjadega peakski tegelema. kui me tahame olla kasulikud, siis me peame paika panema eesmärgid ja hoolitsema selle eest, et neid ka täidetaks. Äh, ja komisjon siis äh, saab võimalikult hästi teha konkreetseid ettepanekuid. mina iga nädala lõpus erinevates äh, departamangudes, kus äh, Normandias äh, mina olen, mind on valitud äh, kahest Normandia piirkonnast äh, ja ma kohtun inimeste äh, põllumeestega, töölistega, kes esitavad mulle küsimusi, loomulikult nad ei lasku katteta lühikeseks müügi detailidesse, aga nad küsivad, et mida te Euroopa tasandil teete selleks, et selline kriis ei korduks, mida te teete selleks, et vältida seda, et mm, me ei jõuaks sellistesse olukordadesse, mis ei ole normaalsed. seda nad küsivad ja nagu ütles äh, suurepärane komis-, volinik äh, härra Barnier, et me oleme nüüd paika pannud äh, need äh, esimesed, äh, esimesed tellised, e, näiteks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad. ma ütlesin belglastele, et va-, et äh, meil on seda raha vaja, äh, mida, meil on vaja seda selleks, et äh, et majandus käimas oleks, me ei tohi finantssektorit ära tappa, vaid meil on vaja seda, et me soodustaks majandusarengut ja tööhõivet ja ma arvan, et oluline on see ja niimoodi ma vastan ka küsimustele, mida Markus esitas, et millest meil vaja on, kuhu me peame minema, kuhuni me peame minema. me peame tegema oma parlamendisaadiku tööd otsus. aitäh. suur tänu. mina tahtsin ainult ühe märkuse teha. me oleme väga palju rääkinud siin katteta lühikesest müügi, lühikesest müügist, sellest, kui spekulatiivne see tegevus on ja kui halb see on. tulles Lätist kus viiskümmend aastat oli Nõukogude võim ja kogu aeg toimusid mingisugused eh, spekulatsioonid. minule, minule meeldib seda väga kuulata. spekulatsioonid on igal pool meie ümber. kõik, kes panevad raha erapensionifondidesse, need spekuleerivad sellega, et inimesed kokkuvõttes saavad rohkem ja rohkem ja rohkem raha. farmerid, keda nimetati, nemad spekuleerivad, millist eh, millist põllukultuuri külvata, tagamaks endale suuremat kasumit. ja nad peavad ka spekuleerima, kas üks, teine või kolmas põllukultuur on paremas hinnas järgmisel aastal. nii et me spekuleerime vahet pidamata kogu aeg. ja tegelikult ei peaks meie arutelu siin keskenduma katteta lühikeseks müügile, mis on spekuleerimine ja seetõttu halb kui me niimoodi edasi lähme, äh, siis me läheme täiesti valet teed. ma arvan, et terve hulk inimesi on siin tegelikult ka seda nimetanud, et me peaksime pöörama tähelepanu süsteemsele probleemile, kui seal niisugune probleem on. me peame vaatama, mida katteta lühikeseks müük turgude jaoks kaasa toob ja kui me võtame vastu mingisuguse seaduse, mille mida see seadus siis konkreetselt reguleerib äh, ta ei saa reguleerida spekuleerimist. niisugused asjad on minu arvates kõige olulisemad, kas ühel asjal on sotsiaalne väärtus, teisel aga mitte, aga eh, see ei ole asi, aga me peame arutlema just nimelt süsteemsete mõjude üle ja väga tõsiselt hindama, kas need on mõjud on kahjulikud või ainult osaliselt kahjulikud või me lihtsalt mõistame neid hukka sellepärast et me oleme siin poliitikud ja me peame midagi tegema meilt nõutakse tegevust ja nüüd meile parasjagu tundub et katteta lühikeseks müük kõlab väga halvasti ja siis me nüüd ründame seda ja keelame selle ära ma arvan et me peame olema väga väga ettevaatlikud ma ei toeta kumbagi vaidlevat poolt siinkohal aga me peame arutlema selle asja sisulise külje üle ja jätma kõrvale emotsionaalsed argumendid äh, spekulatsioonidest ja väärtusest, aitäh! aitäh, ma panin ennast ka kõnelejate nimekirja ja pärast seda, kui ma olen ise sõna võtnud, annan, annan sõna komisjonile, siis taas raportöörile. minul on väga hea meel et raportöör käsitleb seda teemat intelligentselt, et ta on uurinud fakte ja kasutanud häid tavasid kohtades, kus kontrollid on paigad, mitmed inimesed on nimetanud alternatiivsete investeerimisvahendite direktiivi ja on käsitlenud on ärit- käsitlenud erinevaid variante erinevates riikides kus ei ole reegleid mis takistaksid risti, riskifondidel otsekontakti investoritega neid nend, nendes riikides on suuremad ohud suuremad riskid kus ei ole võimalust lepinguid üle lõpetada mõnel pool ei ole võimalik üle võtta Äh, üle võtta ettevõtteid teisalt, teisel pool aga jällegi on. aga enne kui me nüüd ka lapse koos pesuveega välja viskame, peaksime me ikkagi vaatama neid protsesse esiteks me peaksime panema paika millised protsessid siis on halvad ja missugused protsessid tegelikult turule kasulikud on me peame igal juhul meeles pidama et turgudega tegelemine on raske me saame neid kuidagi reguleerida me saame mingid reeglid paika panna mõnikord on seda tehtud mõnikord mitte aga me ei saa tegelikult reguleerida turgu me ei saa mingeid turudistsipliine eemaldada lihtsalt sellepärast et need meile ei meeldi ja nii nagu mõnedki teist on nimetanud lühikeseks müük on olnud üks võimalusi mille abil see distsipliin on toonud kaasa mingisugused üsna keerulised ja ja keerukad juhtumid aga viimane asi millele ma tahan tähelepanu juht- vältida, on need katteta krediidiriski vahetustehingud, mida me oleme juba enne siin käsitlenud tuletisinstrumentide kontekstis. on inimesi, kes võtavad niisuguse kindlus, kindlustuse ja see intress ja ei puuduta mitte niivõrd, puudutab pigem seda võlakirja ennast. siin on võimalik teatavaid kordamisi teha ja kui te arvate, et, et võlakirja, võlakirja hind ei tule kaasa sellega, mis juhtub tuletisinstrumentide indeksitega, siis see ei pruugi iga kord niimoodi olla ja mis juhtub inimestega, kes on teinud mingisugused kindlustused ja on ostnud endale võib-olla mõnes riigis väga palju puhkuseosakuid, mis siis selle tuletisinstrumendi indeksiga juhtub, mis juhtub vastavate võlakirjade võlakirjadega intressimäärasid mõjutab see igal juhul ja ei ole võimalik pääseda faktist et kui riik mingis küsimuses halvasti tegutseb siis peab ta rohkem maksma ning inimesed peavad ikkagi kuidagi ka saama tasutud või karistatud selle eest mida nad on teinud nii et kui me räägime öö, äh, katteta krediidiriskide vahetustehingutest, eh, siis me peame ikkagi olema äärmiselt ettevaatlikud ja kui me räägime siin võlakirjadest, siis tegelikult on väga õrn piir selle vahel, mis on lubatud ja mis enam ei ole niivõrd lubatud, aga enne kui me hakkame otsustama midagi ja midagi ära keelama, peaksime me ikkagi veel kõvasti kodutööd tegema, et selgeks saada, kuidas neid asju tegelikult kasutatakse ja väga palju sellest, mis on praegu katteta krediidiriski vahetustehingute kohta räägitud, on tegelikult, põhinevad ainult nendel arvudel, mis me oleme saanud, aga olgem ausad, tegelikult on see lähenemine üsna populistlik, väga palju sa ilmus ajalehtedesse selle kohta infot, aga tegelikult oli tegu ikkagi väga populistliku, populistliku lähenemisega ja nüüd palun komisjoni esindaja suur tänu, mul oli väga hea meel näha, et komisjoni ettepanekut selles arutelus veel mitu korda mainiti, ma arvan, et tuleb vastata kolmele küsimusele. esiteks, kuidas kõik see välja tuli? tegemist ei olnud mingi kiire reaktsiooniga Euroopa Komisjonist. arutelud algasid kahe tuhande kaheksandal aastal, te kõik teate seda, ja me oleme üles kutsunud regulaatoreid, et nad töötaksid välja ühise lahenduse sellepärast, et meil oli vaja seal regulatoorse vahekohtumenetlust ja seda, et turud saaksid ikkagi ise otsustada. samal ajal me ei soovinud äh, USA olukorra kordumist ja meil oli vaja drastilisemaid meetmeid äh, ja eelmisel kevadel, nagu siin öeldi, olukord oli väga halb mitte ainult väikestes riikides, vaid ka suurtes riikides, sellepärast et äh, mürgised laenud olid äh, laiali pillutatud üle terve Euroopa. siis mõned liikmesriigid äh, reageerisid sellele, teised asusid kaebama ja kolleegid mõtlesid, komisjon hakkas mõtlema lahenduse leidmisele. ja peale selle me hakkasime mõtlema erinevatele lahendustele nagu ESMA ja väärtpaberikomisjon, viisime läbi akadeemilisi uuringuid ja konsulteerisime ka avalikkusega ja seda siis nelja-viie kuu jooksul. nii et see on kogu töö, mis tehti ära minevikus. jah, me saame aru, et tegemist on kiireloomulise küsimusega ja meil on väga hea meel kuulda, et see institutsioon soovib selle küsimusega kiiresti edasi minna, sest meil on vaja anda selge sõnum maailmale, mis on, milline on olukord turgudel. teine küsimus, kas meil on seda kõike vaja? mina küsiksin pigem, mina ei küsiks seda küsimust, vaid ütleks, et jah, on küll. kui te vaatate selle ettepaneku tehnilisi üksikasju, siis see seisab kolmel sambal. esiteks läbipaistvus, teiseks turvavõrgud ja kolmandaks selle olukorra kiireloomulisus. esiteks läbipaistvus. jah, meil on vaja vaja seda, me alustasime kõigepealt äh, regulaatoritega arutelusid ja me pidime enda käest küsima, kas, mis oli enne, kas oli kana või muna, meil oli vaja teada saada, mis toimub turul, aga keegi ei osanud öelda, mis seal toimub. peale selle me ei soovinud minna kaugemale, sest meil ei olnud mitte mingeid tõendeid. nii et meil oli vaja edasi liikuda ja leida vahendeid tõendite kogumiseks. samal ajal me ei tohtnud seda teha samm-sammult, me leidsime, et meil oleks vaja kohe täielikku ühtset ettepanekut. see oli ka põhjus, miks me need turvavõrgud sisse viisime menetlustesse selleks, et meie töö ei oleks koordineerimata ja et tööd ei toimu tehtaks kahepoolselt, me panime paika teatud menetlused selle kohta, kuidas viia sisse lubasid ja keelde ja olid kaasatud ka krediidiriski vahetustehingud ja ka kaasasime ka võtmerolli andmise esmale, sest äh, kui koordineerimine võtta esmalt ära ja anda liikmesriikidele võimalus äh, ühepoolselt reageerida, siis äh, sellest ei tule mitte midagi. lähemuspõhimõte siin ei tööta, meil on vaja koordineerimist ühenduse tasandil, sest meil on ühisturg ja lõpetuseks, kas see ettepanek on tasakaalus? ma arvan, et põhisõnumi osas ja põhisätte osas jah. mis puudutab tähistamist või lävendeid ja nende tasakaalu, nagu te nägite, lävendid on need, mis regulaatorite arvates on kriitilised. meie arvasime, et need olid parimad numbrid, mis välja tuua, kui teil on paremaid ettepanekuid, siis jah, me kuulame need hea meelega ära. mis, sama on meil vaja ka aruandluse kohta, tingimuste parandamiseks ja nii edasi. suur tänu! suur tänu ja lõpetuseks Pascal. Äh, teen väga kiiresti ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja esitlen äh, mõningaid kes käsitlesid siin tehnilisi ja filosoofilisi ja poliitilisi küsimusi, ma ei võta kokku kogu seda arutelu, vaid ma tahaksin mainida ühte asja, mida ma unustasin alguses mainimata. tegemist on turutegijate küsimusega, Said rääkis sellest minu meelest. see on äh, samuti üks teksti põhilisi aspekte, et äh, kui turu tegemisel on liiga lai äh, definitsioon, siis teatavad äh, võiksid, teatavad isikud võiksid oma vahenditega tehinguid teha ja siis ähm, turu tegemise mm, nii-öelda kattevarju all nad teeksid äh, tehinguid oma vahenditega, et äh, selles tekstis soovitakse saada, saavutada ka väga äh, head definitsiooni selleks, et välita, vältida konkurentsimoonutusi ma siin mõtlen nüüd Markus Ferberi sõnavõtu peale, selge on see, et äh, komisjoni äh, võimalus on, äh, komisjoni tekst on piiratud, see on, seal on ainult mõni rida selle kohta, vaja tuleks täpsustada, vaja oleks täpsustada, seda tuleb küsida, et kellele sa-, saadetakse ja mil- tingimustel äh, Ehm, siia tuleb lisada praktilisi tingimusi ning viimane asi, see puudutab nüüd seda, mida ütles Olle Schmidt. ma olen alati üllatunud, kui ma teid, kui ma kuulen, kuidas liberaalid võitlevad läbipaistvuse vastu. see mm, peaks ju olema teie, üks teie põhiväärtusi. ja küsimus, et kellele on kasulik äh, kateta lühikeseks müük. vaadake, kes teeb äh, tehinguid sellega ja kellele see kahjulik on see, sellel on kas-, see on kasulik neile, kes äh, tegutsevad lühiajalises perspektiivis ja see on kahjulik pikaajalistele investoritele. mina tõesti tahan äh, kaitsta pikaajalisi investoreid ja väikeinvestoreid ja ma ei taha siin soosida neid, kes äh, tegutsevad lühiajalises perspektiivis. suur tänu raporti projekti arutamine toimub kolmeteistkümnendal detsembril ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg üheteistkümnes jaanuar, äh, arutamine esimesel veebruaril ja siis hääletus komisjonis seitsmendal veebruaril ja täiskogul millalgi pärast seda. raportöör noogutab, järelikult on ajakava just nimelt selline. suur tänu! ja nüüd me läheme edasi päevakorrapunkti juurde number viis ma tahan inimestele meelde tuletada, et pärast me võtame veel ette Kreeteidi e regi-, reitinguagentuuri, agentuurid, aga praegu hakkame rääkima ri-, riiklikult toetatavate ekspordikrediitide suuniste rakendamisest ja selle raportöör on Artur Skarinš, kes küll praegu on millegi muuga hõivatud äh,. Saied, palun lase härra, jäta härra Karins rahule, mul on vaja, et ta saaks oma seisukohta meile selgitada jah, aitäh, ma katsun väga lühidalt teha, sellepärast et minu arust me kõik hakkame juba ära väsima. väga head uudised selle raporti osas on nimelt sellised, et meil on ainult kolmteist muudatusettepanekut. ning ma väga lühidalt puudutan neid mitte üksikasjadesse laskumata, ma usun, et muudatusettepanekud neli, viis ja kaheksa on väga sarnased oma sisult, nad põhimõtteliselt ütlevad seda, et kui Euroopa Liidu liikmesriigid ekspro-, ekspordikrediidiasutuste vahendusel töötavad, siis nad peaksid, need asutused peaksid järgima Euroopa Liidu alusväärtusi. ma arvan, et nende kolme muudatusettepaneku kokkuvõtmiseks on võimalik teha kindlasti kompromissettepanek, muudatusettepanek number viis, oi vabandust, ma tahtsin öelda muudatusettepanek number seitse, parandab end raportöör, muudatusettepanek number seitse oma sõnadega härra Bermani raport ja see paneb paika tegelikult selle korralduse üldise sõnastuse. see tegelikult ei ole vastuolus sellega, mis mina tahan öelda ja ma arvan, et ka seda on võimalik toetada nüüd siis muudatusettepanek number üheksa, mis palub, et nõukogu esitaks igal aastal Euroopa Parlamendile ja komisjonile aruande riiklikult toetatava ekspordikrediidi suuniste osas, siin ma ka mitte mingisugust probleemi ei näe. ja nüüd muudatusettepanekud kümme, üksteist, kaksteist ja kolmteist, mis on tegelikult paralleelsed ettepanekud ja need on esitanud kas siis härra Tremosa või härra Lambert, üks Aldest, teine Rohelistest ja mõlemad need asjad puudutavad tähendavad läbipaistvust, läbipaistvus aga kuulub lisasse number üks ja lisas üks on rää-, räägitakse ka bilansi välistest vahenditest ning nende läbipaistvusest meie üldise arutelu taustal tundub mulle, et ka seda on võimalik toetada ja mul on üks küsimus härra Lambertsile, tema pakub välja mitte ainult seda, mida ma just nimetasin, aga ka selle muudatusettepanek kaksteist, et ekspordi, ekspordikrediidiasutuse bilansiväliste vahendite kasutamine tuleb muuta täielikult läbipaistvaks ja äriühingud, kelle suhtes seda kohaldatakse, avaldavad eraldi finantsaruanded. selles küsimuses ma ei ole nii kindel ja ma ei toeta vist seda muudatusettepanekut. kõikides teistes küsimustes ma arvan, et me jõuame kompromissile ning ma soovitan, et meie komisjon toetaks neid ettepanekuid, välja arvatud muudatusettepaneku kaksteist, teine osa, selles osas ma jään kõhklevale seisukohale täna. Um... suur tänu ja härra Berman saab järgmisena sõna. suur tänu, teen hästi lühidalt, ma tänan raportööri nende kommentaaride eest. Need on julgustavad ja ma saan aru tema allergiast, kui turgu juhivad äh, mitmed juhid, sest me teame, kust tema tuleb ja mis on Nõukogude Liidu pärand. aga kui turgudel on vaja reegleid ja äh, krediidiasutustel on ka vaja reegleid ja ma leian, et äh, on ka põhjust neid äh, kriteeriumeid neile paika panna, arvestades Euroopa Liidu poliitikaid ja me peame mõtlema ka läbipaistvuse peale. jah, te leiate väga lihtsa kokkuleppe homme, ma olen selles veendunud, aitäh. suur tänu, härra Ramon. Thank you very much, Mr Šikluna. Just one... suur tänu, härra Skikluna, lihtsalt üks minut, et teile teada anda, et olen nõus raportööriga selles mõttes, et meil on väga hea positsioon, leidmaks kompromisse erinevate fraktsioonide vahel ja samal ajal tuleb öelda, et näiteks muudatusettepanekust number kaksteist, mille on teinud Philip Lambert teises osas, räägitakse ainult suurtest ettevõtetest, eh, kes peavad eraldi finantsaruandeid esitama seda sellepärast, et väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks võib see olla liiga suureks äh, koormaks. Philippi Tennast ei ole siin, aga ma olen temaga rääkinud juba sellest, et äkki peaksime siia sisse viima selle, et Euroopa ettevõtetele ei tohiks lisada bürokraatlikke tõkkeid ja ma arvan, et läbipaistvuse nõue ei ole tegelikult äh, äriühingutele vastumeelne kui me need bürokraatlikud tõkked pannakse peale ainult väga suurtele ettevõtetele. ja muudatusettepanek number neli Jürgen Kluutelt. võib-olla me peaksime natukene muutma termineid, sest tema kasutab sõna shall peaks. võib-olla oleks parem kasutada siin mõnda teist äh, tegusõna ja öelda, et arvestama näiteks Euroopa Liidu põhimõtteid, standardeid ja nii edasi. selleks, et see sõnastus oleks paindlikum, me ei tohiks äh, piirata Euroopa ettevõtete võimalusi eksportida äh, kogu maailma ja ma arvan, et ülejäänud muudatusettepanekutega oleme nõus, nii et oleme avatud aruteludele, leidmaks võimalikult kiiresti kompromisse selles küsimuses. suur tänu okay,! Um, another... tundub, et rohkem ei ole sõnavõtusoove. ma arvan, et selle saab variraportööride omavahelistes kok-, vestlustes kokku leppida. tundub, et teised variraportöörid ei ole kohal. üks probleemiks oli see, et see ajakava siin aeti segamini ja nüüd ei teagi keegi täpselt, millal mida arutatakse. kas soovite midagi lõpetuseks öelda, härra Karinš? jah, lihtsalt lõpetuseks nii palju, et saame homme kokku ja ma ei usu, et siin on suuri probleeme. küsimus mis puudutab äh, härra äh, Lambertsi muudatusettepanekut kaksteist ja teine osa, kas me jõuame kokkuleppele või hääletame lihtsalt äh, osade kaupa? eks me homme lepi kolleegidega selles osas kokku. Um... väga tore, meenutan teile, et Econis toimub hääletus kahekümne teisel novembril ja vastutavas komisjonil esimesel detsembril sellel aastal, täiskogule jõuab see jaanuarikuus järgmisel aastal. Very good. Just in time. väga tore, täpselt õigel ajal. järgmine päevakorrapunkt on määruse number tuhat kuuskümmend murd kaks tuhat üheksa reitinguagentuuride kohta muutmise kohta, raportöör on kohal, härra Koses. palun, teil on sõna. aitäh, ma näen, et siin on kõik entusiasmi täis Äh, aga täna hommikul ma kahjuks ei saanud äh, siin kohal olla no,, ma oleksin küll pidanud kohal olema, aga ma palun, et äh, te vabandaksite mind, et ma hommikul siin ei olnud. ma vaatan et ringi, et kas siin üldse on saadikuid, keda see huvitaks, ma ei näe, et siin oleks saadikuid. härra Kluute siiski on. Tore, et kuue siin koos minuga on, sest muidu ma oleks siin üksi ja teie, teie olete ka siin, härra eesistuja. ma teen lühidalt ma soovisin, et see hääletus, mis tänaseks äh, oli ette nähtud, äh, äh, oleks edasi lükatud. ma tahtsin võtta arvesse kompromissmuudatusettepanekuid. ma tegin koostööd kõigi variraportööridega ja me tegelesime teksti kõige olulisemate punktidega selleks, et jõuda kokkuleppele. ma meenutan teile, et raportööri soov, ma räägin nüüd endast kolmandas äh, isikus, oli, et äh, see tekst äh, väga kiiresti valmis saaks ja seetõttu ma meenutan teile, lõime me lahku küsimused, mis puudutasid järelevalvet komisjoni tekstis, millega me juba olime te teinud ja teistest küsimustest, mis puudutavad krediidireitingu agentuure äh, Äh, võimalike Euroopa agentuuride loomine ja nii edasi, et äh, kõiki neid küsimusi käsitletakse Wolf Klintsi omaalgatuslikus raportis ja komisjon esi, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel trimestril äh, teeb ettepanekuid, mis puudutavad neid küsimusi. nii et need punktid, millega me praegu tegeleme, puudutavad Euroopa järelevalve toimimise põhimõtet ja selles osas jõudi kahe tuhande üheksandal aastal äh, määruse äh, aruteludes kokkuleppele. ma toetan, toetan, tuletan teile meelde, et milles osas tuleb äh, veel otsusele jõuda. esiteks loasüsteemi, süsteem, mis võimaldaks Euroopa Liidus registreeritud äh, äh, ähm, registreeritud agentuuril äh, Äh, kinnitada kolmandas riigis äh, antud reitingit, reitingut. Ähm, vaja oli käsitleda seda äh, raamise küsimust. Te saate aru, miks ma ei, täna hommikul siin ei saanud olla et tegemist on nendes riikides, mis ei ole Euroopa Liidus, liidu riigid asuvate agentuuride reitingute kinnitamisega. meil oli ette nähtud kaks perioodi, esimene periood, mille jooksul eh, Euroopa ähm, Äh, agentuurid saaksid kinnitada neid reitinguid, mille on andnud äh, teised äh, tavalised tütarettevõtted, samad ettevõtted tütarettevõttes, ma tuletan teile meelde, et maailmas on kolm suurt reitinguagentuuri ning ning hiljem, teises faasis on need äh, reitinguid võimalik arvesse võtta üksnes siis, kui need äh, väljaspool Euroopat asuvad agentuurid vastavad teatavatele kriteeriumitele. mulle tundub, et viimasel ajal on need kaks asja segi läinud ja ma tahaksin selles osas veidi asja täpsustada, et kui ja sest, et see puudutab ähm, kompromissi saavutamist ning teiseks struktuuri, reeritud toodete kohta käi-, kohta käivad reitingud, et äh, tegemist on kahe tekstiga, mis võimaldavad agentuuridele, mis ei, mida ei ole valitud reitinguandjaks, saada äh, teavet selleks, et nad saaksid spontaanselt äh, reitingu omistada. see võimaldab konkurentsi avada, konkurentsile avada seda sektorit ja äh, ja tagada selle, et äh, reiting, et oleks erinevaid reitinguid. see, neid, nende tekstide osas on erimeelsusest, mõned ütlesid, et sellist teksti äh, juba, see tekst on juba olemas äh, USA-s ja see ei ole andnud mingeid tulemusi. seda ei ole veel piisavalt testitud ja mina ütleks pragmaatiliselt, et kuna need agentuurid, kes tegutsevad USA-s, on samad, kes tegutsevad Euroopas, siis laskem komisjoni tekstil läbi minna ja, ja hinnakem seda teksti enne esimest juul-, laskem selle jõustuda enne esimest juulit kaks tuhat äh, kaksteist ja siis äh, nähkem ette vahekokkuvõte kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, et me saaksime hinnata, kas äh, on saavutatud need eesmärgid, mida me oleme soovinud saavutada. ning teine punkt, mille osas on arutelu esmapädevus ja see, et mõned on õigusega öelnud, et kuna Euroopas on, et, et Euroop-, maailmas ei ole üksnes kolm suurt agentuuri, vaid on ka palju väiksemaid ja ESMAs ei ole väga palju töötajaid ja seetõttu öelda, ütlevad mõned, et ESMA ei saa sellega hakkama, et jätkame selle riiklikele reguleerijatele. see oleks vastuolus sellega, mida me ütlesime kahe tuhande üheksandal aastal ja mida parlament on juba saavutanud selles valdkonnas. Kui me ESMA jätaks mängust välja ja jätaks selle kõik äh, riiklike reguleerijate pädevusse, järelevalvajate pädevusse, siis mis, milline oleks üldse esmapädevus? Äh, meil on suur äh, kok-, ühismeel selles osas, et esma saaks paika panna ülesanded näiteks inspek-, inspektsiooni läbi, inspekteerimise läbiviimine, selle kontrollimine, kas tingimused on täidetud. kui te mul lubate nüüd veidi siin naeratada, siis ma ütleks, et selle, seda äh, seisukohta blokeeritakse selle tõttu, et äh, riiklikud äh, järelevalveasutused ütlevad, et me tahame delegeeritud funktsioone, aga kui palju meile selle eest makstakse, nii et siin on tegemist vahendite jagamisega esma- ja riiklike järelevalveasutuste vahel ning teine küsimus, mis ei ole reguleeritud, et kellel on pädevus äh, riik, äh, määrata äh, nendele agentuuridele, kes rikkumisi toime panevad, trahve. komisjon ettevaatusest lähtudes hindas, et komisjon peaks ise Ehm, trahve määrama, aga minu meelest oleks loogiline see, et äh, kontrolliv järelevalveasutus äh, ka trahve määraks ja me peaksime mõtlema globaalselt, et esma pädevuses peab olema ka trahvide määramine. kui tegemist on üleminekumeetmetega, siis minu meelest on oluline, et äh, riiklike järelevalveasutuste pädevuste üleviimine äh, toimuks võimalikult kiiresti, aga realist, realistina ma arvan, et komisjoni poolt ette nähtud tähtaeg esimene jaanuar kaks tuhat üksteist, et sellega me saaksime nõus olla, sellega me ei saa nõus olla, see ei ole realistlik, sest et äh, asjad lihtsalt ei oleks piisavalt äh, kaugele arenenud, me pigem peaksime valima mingi teise tähtaja, millega, mis oleks realistlik ning mis puudutab re äh, agentuuride regule-, registreerimist, mis äh, on tehtud selle ajani, kuni pädevused esimesel juulil kaks tuhat üksteist üle lähevad esmale, et see peaks jääma alles ja et äh, need agentuurid, kes on äh, registreeritud, ei peaks uuesti kogu seda bürokraatiat läbi tegema. et minu meelest oleks mõttekas, et ESMA kontrolliks kõiki agentuure esi, enne esimest juulit kaks tuhat neliteist ja ESMA roll koos re-, Äh, riiklike asutustega äh, seisneks selles, et, et, äh, et registreeritud agentuurid jätkuvalt täidaks kõiki krite-, kriteeriume ja nõudmisi. nii et need on siis need erinevad teemad, mille kohta on kompromissmuudatusettepanekud ette valmistatud, need muudatusettepanekud saavad äh, kolleegid kätte selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses ja see võimaldab äh, neil ka nende üle järele mõelda ja loomulikult ma olen valmis arutelusid pidama ja e-, hääletus on ette nähtud komisjonis kahekümne teisel novembril ning äh, detsembris Strasbourgis me, parlament lõpetab omapoolse töö, ma loodan, et lõplikult ja et me vahepeal jõuame ka nõu-, ka kokkuleppele, me äh, lõpetama töö selleks, et esma saaks võimalikult kiiresti hakata tegutsema äh, esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist, aitäh tähelepanu eest! Um, aitäh, härra Gozes! kas te soovite midagi öelda, härra Klot? ja was soll ich jetzt noch dazu sagen? noh, mis minul siin ikka sinna juurde äh, öelda, me võiksime ka tassi kohvi juures seda arutelu jätkata, ei, mul ei ole midagi lisada. ma arvan, et me oleme juba ka selles osas äh, läbi rääkinud ja eks me kompromisside osas jääme ühendusse ja olen nõus selle põhimõttega, mida sa esitlesid okay,. nii, saan aru, et äh, teie saadate laiali kompromissettepaneku varsti. nii, on nii? Well, just... hästi, siis kordan veel kord kuupäevasid, mida härra Koses just juba ütles, kahekümne teisel novembril hääletame Econis ja täiskogul siis millalgi detsembris ja see ongi kõik tänaseks, ma arvan. järgmine koosolek toimub. järgmise koosoleku kuupäev on kahe, kakskümmend kaks november, pange see endale kirja, aitäh!